Well, friends, we'll start. Uh, head sõbrad, alustame koosolekuga, tänane kuulamine, pagulased, sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine on siis teemaks. ja mul on hea meel, et äh, olete siia kohale tulnud, paljud on tulnud ka Brüsselist kaugemalt ja hea meel on ka, et parlamendi liikmed, komisjoni liikmed on kohale jõudnud see on meie peamiseks teemaks ka Euroopa Parlamendis üldisemalt ning me käsitleme seda teemat Euroopa tasandil igal pool erinevatel põhjustel, sest äh, selge on, et vajadus selle järele on väga suur, põgenike surve on äh, äärmiselt suur ja surve on suur ka liikmesriikidele ning me ei ole tegelenud pagulaskriisiga ühetaoliselt ja ma ütleksin isegi mitte inimlikul viisil. ja seetõttu toimub täna ka see avalik kuulamine. täna kuuleme erinevat, erinevaid kõnelejaid, kuuleme eksperte ja kuuleme, milline on reaalsus praegusel hetkel, kui jutt on pagulaskriisist. ja räägime ka sellest, mis saab edasi pärast seda, kui pagulased on Euroopa Liitu jõudnud. me kõik vastutame heade tulemuste eest, heade ettepanekute eest, oluline on, et me oleksime ühtsed. ja täna on siin ka nende teemade raportöör, Itaalia saadik härra Benify, palun, ja teil on nüüd ka sõna sissejuhatuseks. aitäh! suur tänu meie ekspertidele, kes on täna siia tulnud, kes on vastu võtnud meie kutse meiega oma teadmisi jagada. nagu te teate, nagu esinaine just ütles, olen mina põgenike sotsiaalse kaasamine ja tööturu integreerimine raporti raportööriks ja praegusel hetkel oleme esimest versiooni lõpetamas teenused on palunud, et kahekümne teisel veebruaril edastaksin oma dokumendi tõlkeks ning kuueteistkümnendal või seitsmeteistkümnendal märtsil tutvustame seda ka siin komisjonis. kultuurikomisjon koostab ka arvamust, mis keskendub äh, pigem sotsiaalsele kaasamisele just hariduspoliitika, kultuuri ja kultuurilise mitmekesisuse vallas. ma ei ole täna siin selleks, et rääkida, mida ma olen oma raportisse kirja pannud üksikasjalikult, vaid tahan ära kasutada täiel määral seda võimalust, et kuulata meie külaliste ettekandeid ja kindlasti on need äärmiselt olulised ja ka mulle innustuseks, kui ma hakkan oma tööd viimistlema teema ei ole lihtne, me teame seda kõik, mitte ainult sellepärast, et see on väga poliitiline teema või siis äh, oluline Euroopa Liidu poliitikas, see on keeruline, sest see on ka väga lai teema, siin haakuvad varjupaiga taotlemine, tööpoliitika, rahanduspoliitika, fiskaalpoliitika ja loomulikult diskrimineerimise teema kui ma oma teksti koostasin, siis oli seda arutelu üsna keeruline raamistada, arvestades, kui killustunud äh, on ka Euroopa Liidu poliitikad selles vallas ning samal ajal on Euroopa Liidul üsna piiratud pädevus teatud valdkondades. ehk siis see teema on väga heterogeenne ja teiseks on siin erinevate poliitikate, meetmete, skeemide kokteil nii-öelda, seega on raske keskenduda ainult ühele teemale. lõpetuseks toon ära mõned väited, millele minu raport tugineb. nimelt pagulaskriis on eelkõige humanitaarkriis ja meil on vaja kiireloomulist ja tõhusat äh, reaktsiooni praegusel hetkel. teiseks võin öelda, et sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine on kahesuunaline protsess, see on nii väljakutse kui ka võimalus ja on vaja, et kohalikud omavalitsused, kogukonnad ja ka pagulased ise panustaksid sellesse. ning seda kõike peab loomulikult toetama ka Euroopa Liit. varane sekkumine on väga oluline selleks, et sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine oleks edukas ja neljandaks, mingit alternatiivi meil ei ole, meil tuleb tööturule integreerida need pagulased, kes Euroopasse jõuavad. seega olen valmis küsimustele vastama, ootan teiepoolseid ettekandeid. suur tänu. aitäh. Thank you, Mr Benify. suur tänu, härra Benify. meil on kuus inimest täna siin, kes juhatavad ise selle teema sisse ja kõigepealt saab sõna proua Hala Akari, Süüria kodanike assotsiatsiooni esindaja ja Marie Stadi kodanike algatuse esindaja. kui saate, siis palun piirduge kaheksa-üheksa minutiga, aitäh uh,. Thank you, chair uh,. Thank you. suur tänu. aitäh ka härra Benifeile tere hommikust, daamid ja härrad! mina tahaksin tööhõive ja sotsiaalkomisjoni tänada, et kutsusite mind siin avalikul kuulamisel kõnelema teemal pagulased, sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine ja ma loodan, et minu sõnavõtust on täna kasu. mina olen Rootsi-Süüria rahvusassotsiatsiooni liige ja töötan Mariestadi linnas põgenike ja varjupaiga taotlejate integreerimisega ning tahaksin seetõttu välja tuua need faktorid, mis takistavad integreerimist. pakun välja ka mõned lahendused ning strateegiad ja tegevused. kasutan Rootsi mudelit. tegemist on riigiga, kus äh, põgenike eest võetakse täisvastutus juba algusest peale. ma arvan, et Rootsi mudeli ja teiste Euroopa riikide vahel on palju sarnasusi ja seetõttu olen ka selle Rootsi näite toonud. Rootsis pakutakse põgenikele põhivajaduste katmist, elupaika taotluse läbivaatamisel, pärast seda läheb äh, ülesanne omavalitsuse kättu, luuakse kava, mille käigus põgenikud õpivad ka keelt ja neil aidatakse tööd leida. see kõik võtab aega kaks aastat. aga see protsess ei lähe alati nii sujuvalt, kui see võiks. on ka mõned probleemid. ooteaeg on väga pikk, mis migratsiooniametil läheb selleks, et taotlus läbi vaadata, see võtab vahel rohkem kui kaks aastat ning selle aja peavad põgenikud elama ülerahvastatud laagrites linnast väljas. enne kui nad saavad elamisloa, ei ole tal võimalik äh, osaleda keelekursustel ning äh, väga keeruline on leida ka tööd. selge on, et pagulase kannatus on katkemas, tema entusiasm kaob ning soov ka uut elu alustada, mis muudab sotsiaalse kaasatuse keerukamaks ka tulevikus. haritud põgenikele hariduse tõestamine ja oma ameti, ametil töötama, töötamiseks vajalike lubade saamine võtab ka väga kaua aega. tööhõive on kallis ja seetõttu paljud tööandjad pakuvad põgenikele selliseid töökohti, kus palga ta, ka, katab kuuekümne protsendi osas ulatuses äh, Sotsiaalamet. on küll inimesi, kes põgenikke aitavad, aga on ka inimesi, kes väldivad pagulastega kokkusattumist, hirmust või teadmatusest ja need rühmad saavad tugevamat kaja meedia ja poliitika vahendusel. me oleme näinud, kuidas põgenikelaagreid rünnatakse, vihakuritegusid sissetulijate vastu. kõik see mõjutab protsessi negatiivselt. pagulastel on oma valusad lood, nad on kaotanud oma kodumaa, oma lähedasi, nad on seisnud silmitsi ohtudega Euroopa Liidu piiridel, aga sellest ei piisa, me kuuleme poliitikuid, kes ütlevad, et pagulased sunnitakse koju tagasi pöörduma kohe, kui poliitiline kriis laheneb. sellisel juhul on pagulasel kohver alati pakitud ja sotsiaalne kaasatus on tema jaoks liigne luksus, mida ta ei vaja. kui pagulane otsu-, otsustab lõimida, siis selles etapis on ka pagulasel mitmeid hirme ja inimestel on vaja ennast väljendada ja neid tuleb ka kuulda võtta. mida siis teha? esiteks on väga oluline, et integreerimine tooks kaasa erinevad eksperdid. see kõik võtab väga kaua aega, enne kui varjupaigataotlust rahuldatakse. kõigepealt tuleb varjupaigataotlejatele pakkuda keelekursusi. see on väga hea investeering ja aitab invest-, integreerumisele kaasa. kodanikuühiskond üritab lünkasid täita, pakkuda keelekursusi, kultuurilisi tegevusi, sotsiaalseid tegevusi nii põgenikele kui varjupaiga taotlejatele. mul on siin nii palju näiteid praegu ära tuua, aga aega paraku, sellest ei ole, võib-olla saan hiljem küsimustele vastata. Mariestati linn ja paljud teised linnad te teevad palju ära selleks, et sissetulijaid tervitada. üksikisikud ja organisatsioonid tõepoolest pingutavad selle nimel ja on väga pühendunud. mis puudutab äh, tööturgu, on oluline luua uusi töökohti osaliselt on ka üks uus äh, projekt ellu viidud Jalve linnas, kus töökohal luuakse ametikohad, teenuse assistent, kus äh, palgad on madalamad, aga see julgustab äh, tööandjaid inimesi palkama, need inimesed harjutavad keelt ja oskusi töökohal ja pärast kahte aastat saab temast ekspert ja ta saab täiskohaga töö. selleks, et haridus kiiremini tõendada. üks võimalus oleks, et ülikoolid võtaksid selle ülesande enda kanda ja see protsess peaks käivituma juba siis, kui varjupaiga taotleja ootab oma taotlusele vastust. oluline on ka oskustöölisi tööle rakendada, mitte ainult äh, kursuste kaudu, omavalitsusel on oma kavad kultuurilise dialoogi edendamiseks. siin tuleb ka nõu pidada põgenikega, et meil oleks sellised nõuandekogud, kus on ka kogukonna esindajad, põgenike esindajad, kes pidevalt kohtuksid omavalitsuse ametnike ja poliitikutega, et põgenike kultuurilistest ja sotsiaalsetest vajadustest oleks selge arusaam. nüüd, millised on suhted Äh, põliselanike ja sissetulijate vahel, siin on probleem suurem väikelinnades kui suurlinnades. pärast seda, kui nii suur laine pagulasi on lühikese aja jooksul tulnud, on reaktsioonid olnud erinevad. kui bosnialased üheksakümnendatel jõudsid Rootsi, oli olukord sama, pealkirjad ajalehtedes olid väga sarnased aga bosnialased ja teised kogukonnad näitasid, et nad on rikastanud Rootsi elu kõikides aspektides ja tänaseks on nad äh, peaaegu omaks võetud. me peame olema kannatlikud, me peame andma aega, neil peab olema võimalus esitada küsimusi, sest pärast dialoogi jõuame me arusaamani, mõistame üksteise erinevusi ja sarnasusi ja teame, et need väljakutsed ühendavad meid selleks, et tõeliste probleemidega silmitsi seista. süürlased täna organiseeruvad, nad on kaasatud kodanikuühiskonda erinevatel viisidel ning kohalikud kogukonnad on siin väga suureks abiks. inimesed kuulavad meid, kui me oma kultuuri ja ajalugu tutvustame, nad mõistavad, et me üritame Euroopas õitsele lüüa, kuigi meie juured on kusagil mujal ja lõpetuseks veel üks väga oluline teema. sõda Süürias ei puuduta ainult süürlasi, aga see mõjutab kogu maailma väärtusi. me oleme pöördunud Euroopa poole, sellepärast et siin austatakse neid väärtusi ja õigusi. seetõttu me näeme Euroopal suuremat rolli Süüria probleemi puhul kui mitte poliitiliselt, siis vähemasti humanitaarsetel kaalutlustel. Madaia linn kannatab jätkuvalt, see on kõik meil meeles ja sajad madaialased surevad praegu nälga. me ei saa ennast eraldada sellest tragöödiast. üks osa integreerimisest on ka väärtuste integreerimine. Need väärtused, mille üle Euroopa uhkust tunneb, peavad jõudma kaugemale ka Euroopast, aitäh! <clears throat> Thank you very much! suur tänu teile, proua Kaari! järgmine kõneleja on doktor Wolfgang Miller ähm, migratsiooni koordineerimisametist, äh, rakkerühm, mis puudutab pagulasi ning äh, äh, see on Föderaalse Tööagentuuri liige ka Saksamaal. suur tänu teile, esinaine räägin omas emakeeles, ütleb kõneleja. mina esindan äh, Saksamaa riiklikku tööhõiveametit, aga olen samuti ka nõukogu liikmeks Euroopa võrgustikus, mis koondab äh, kõiki tööturuteenuseid, mis avalikud on Euroopa üleselt. aga ma keskendun nüüd eelkõige sellele olukorrale, mis täna on Saksamaal tekkinud tööturu integratsioon on võimalik ainult siis, kui on teada neid, keda peaks eh, integreerima tööturule. ja siin eh, ütlen ära, millised arvud iseloomutavad Saksamaad, meid on üks, meil on üks miljonit kaitset vajavat inimest, kes reisisid Saksamaale kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. kui me võtame viiskümmend protsenti kaitsekvooti arvesse ning kui me vaatame neid inimesi, kes on tööealised, seitsekümmend protsenti nende hulgast, siis on meil kolmsada viiskümmend tuhat lisainimest tööturul, keda on vaja integreerida. Nendest inimestest on kaheksakümmend protsenti eh, üldharidusega ning ülejäänud kakskümmend protsenti eh, on kas ülikooliharidusega või Äh, kutseharidusega. seitsekümmend protsenti nendest on alla kolmekümne aastased ning äh, naiste osa nendest on allapoole kolmekümmend protsenti. see on praegu algseis, äh, kust kohast me peame hakkama inimesi integreerima tööturule. mida see meie strateegia jaoks täpselt tähendab? esiteks on see positiivne uudis, me arvestame sellega, et Saksamaa tööturu olukorda arvestades on võimalik integreerida need inimesed Saksamaa tööturule Äh, kuna äh, formaalset kvalifikatsiooni pole, siis on oluline äh, kompetentside ülevaatamine ja mitte kvalifikatsiooni tunnustamine ja kui ma ütlen siin oskuste kogumine, siis kogemust praegu meil selles osas ei ole, vähemalt mitte sellise rahva hulga puhul. sest me peame ikkagi mõtlema kaaluefektide peale ja see ei ole mingisugune kohalik probleem või mingisugune äh, arv, mis laseb äh, kohalikul tasandil äh, ennast mõõta. mis puudutab puuduvaid kvalifikatsioone, aga ka noor, inimeste iga, noorust, siis meie eesmärk on täielikku koolitust ja edasiõpet tagada inimestele aga muidugi äh, oskused äh, ja pädevused äh, tuleb ka samuti arvesse võtta, kui me tahame inimesi integreerida tööturule, siis on meil igal juhul vaja ka kvalifikatsiooni, töövõtuvõimalusi ja keeleõppe võimalusi pakkuda. me teeme kõik selleks, et takistada, et tänased pagulased on homsed pikaajalised töötud. minevikust teame me, et äh, esimesed viis aastat äh, on just need, äh, kus ainult viiskümmend protsenti on kõige rohkem võimalik inimese integreerida, aga me peame tulevikus paremaks muutuma sellest. ja eesmärk muidugi on ka igal juhul takistada seda, et äh, inimesed on äh, kuidagi kehvemas positsioonis, need äh, inimesed, kes on siis sisse rännanud võrreldes nendega, kes on Euroopa Liidu kodanikud või, või sakslased ise. me tahame igal juhul seda vältida. nii et me peame hoolitsema kõigi eest, siin ei ole võimalik kuidagi kärpida midagi Äh, loomulikult konkurentsiolukorda ei ole võimalik äh, vältida, aga meie hinnangu järgi on praegu olukord selline, et äh, niimoodi on võimalik ainult neid inimesi vähendada, kes on koolituseta või mingi konkreetse hariduseta. praegu olemasolevad instrumendid tuleks ja peab tõhusalt rakendama neid tuleks suurendada, tuleks kohandada, aga mitte uusi meetmeid ei tohiks äh, ellu kutsuda. Äh, mida teeb siis äh, Tööturuamet Saksamaal praegusel hetkel? me oleme arendamas välja protsessi, Rootsi kogemus näitab, et inimesed, kellel on head asüüli saamise perspektiivid, tuleb kohe kaasata programmi, kutsuda kohe vestlusele ja niimoodi on ka väga head integreerimisvõimalused ja tõenäosused. juba pärast kolme kuud on õiguslikult võimalik Saksamaal tööle hakata ning seetõttu püüame me inimeste profiilid välja selgitada ja me proovime neid seirata kohe sel hetkel, kui nad on asüülitaotluse esitanud ma ju ütlesin, et äh, kui me räägime siin äh, töövõtuvõimalustest ja kvalifikatsioonist, äh, siis need on juba välja aretatud, praegu on meil arendatud, praegu on meil pilootfaas, me peame ka äh, mõtlema selle peale, kuidas on protsesside äh, kohandumisvõime selle tänase olukorraga. meil on juba konkreetsed äh, pakkumised just eriti noortele äh, Äh, pagulastele, aga ka naissoost äh, isikutele, kes on tulnud, need äh, võimalused on avatud ja me peame õiguslikes raamides oma toetusmeetmeid läbi vaatama, me peame neid asju arutama, toon ühe näite. tavaliselt lähtume me sellest, et inimene, kes koolist äh, lahkub, aga kes ei ole veel valmis tööd alustama, vajab äh, mingisugust äh, lisakoolitust. aga selle jaoks on tavaliselt, selle tegemiseks on tavaliselt mingisugune vanuse ülempiir, kuni seda ähm, eriharidust on võimalik omandada, nüüd aga tuleb väga palju pagulasi, kes võib-olla on selle vanusepiiri juba ületanud ja nendele tuleb sellegipoolest eh, kohastada neid tingimusi niimoodi, et, eh, et me saame neid eh, kasutada tööturul. me oleme oma eelarvet ka täiendanud selleks, et lisakoolitust pakkuda ning me oleme ka tegelikult väga palju investeerinud praegusel hetkel meie töötajate koolitusesse, sellepärast et kultuuridevaheline kompetents on asi, mida on vaja nende puhul praegu eriti tugevalt välja arendada et inimesi on vaja koolitada, me ei saa oma standardprotsessidest lähtuda praeguses olukorras. aprillis äh, avatakse ka äh, tõlke äh, telefoniliin ning ka videotelefoni võimalusi kasutatakse selle pilootprojekti raames ning lõpetuseks, loomulikult me kasutame ka uue meedia võimalusi, meil on äh, nii-öelda maandumislehekülg, äh, landing page oleme avanud äh, tere tulemast lehekülje nendele, kes tulevad ning meil on äh, olemas see ka meie kodulehega äh, seotuna ning meil on ka tööbörs, mis on äh, seitsmes keeles kättesaadav äh, me oleme tõlkinud äh, lisaks äh, seitsmesse keelde juba meie niigi äh, saksakeelsed tööpakkumised. nii palju siis minu poolt sissejuhatuseks, suur tänu küsimuste eest! Thank you, Mr Müller uh,, next speaker is uh, uh, suur tänu teile, härra Müller, järgnevalt saab sõna härra Deniss Savoo, kes esindab Punast Risti ja selle Euroopa Liidu bürood, olge head! First of all, I would like to, to thank you for inviting the Red suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada, et te kutsusite täna äh, Punase Risti siia kuulamisele. meie esindame kahtekümmet kaheksat äh, kogukonda Euroopas, äh, Norra Punast Risti ja ka teisi Euroopas. paljud teie hulgast teavad Punast Risti kui rahvusvahelist äh, liikumist, mis katastroofiabi pakub, samuti pakume me teenust kogukondades kohalikult, eriti just äh, töö ja äh, sotsiaalsetes teenustes. meil on kakssada viiskümmend tuhat töötajat ja üle ühe miljoni vabatahtlikku, kes meie heaks töötavad. kui pagulaste arv kasvab ja nende transiit Euroopas tugevneb samuti, siis meie organisatsioon tegeleb mõlemal pool Vahemerd ning meie eesmärk on keskenduda ähm, pagulaste vajadustele, hoolimata nende legaalsest staatusest ja muust. veebruaris äh, oleme me äh, saanud äh, vähemalt kuussada tuhat pagulast Euroopasse. Punase Risti inimesed töötavad koos pagulastega nii lühi- kui pikaajaliste vajaduste silmas pidades. aktiivne tööturuvõimalus äh, pagulastele on oluline selleks, et neid integreerida, seetõttu arvestame me äh, kõike seda, mida see raport ette paneb. Äh, arvestades äh, meie liikmete töökogemusest pagulastega Euroopas, tahaksime tuua siinkohal näiteid, mida teenustena praegu pakutakse. esiteks tingimused toetada pagulaste efektiivset integreerumist tööturule. teiseks lisaintegratsiooni toetus inimestele, sealhulgas eh, perekondade taasühendamise toetus ning kolmandaks, eh, nii nagu kaks eelkõnelejat ütlesid, eh, ksenofoobia ja diskrimineerimisvastane või-, võitlus. kõigepealt on oluline see, et me toetaksime ligipääsu tööturule, et pagulased saaksid tööturule ligipääsu nii vara kui võimalik Äh, töö omamine jõustab neid inimesi, annab neile sotsiaalse integratsiooni võimalused ning äh, võimaluse tagada endale korralikud elutingimused, sealhulgas ka äh, eluase. aga mitmeid tingimusi tuleb täita enne, kui tõhus ja tõhus professionaalne ja sotsiaalne integratsioon aset leida saab. poliitikad ja praktikad, mis võimaldavad inimeste integreerimist tööturule, tuleb ellu kutsuda, aga arvestada tuleb ka nende mm, üksikisiku vajadusi. paljud äh, pagulased on teinud läbi pika tee ja traumeerima tee selleks, et jõuda Euroopa Liitu. enne kui tööturule integreerimine saab alust-, alata, on vaja vaadata üle nende konkreetsed vajadused me usume, et parlamendil on oluline roll mängida selles, et äh, kõikides Euroopa Liidu liikmesriikide standardeid tugevdada selleks, et tunnustada kvalifikatsioone ning äh, koolitõendeid ja dokumente. oluline on ka arvestada Äh, nende pehmeid oskusi, näiteks keeleoskus äh, ja eelnevat äh, töökogemust. see toetaks ka nende ligipääsu tööturule. Taanis, Taani Punane Rist on ellu viimas uut projekti, mille eesmärk on aidata pagulaste kogemusi hinnata ja nende tausta hinnata, enne kui nad vastuvõtukeskustest ära lähevad. niimoodi on töö otsimisel pagulastel paremad võimalused arvestades nende oskuste tugevdamist ja kasutamist, peaks olema äh, kõikidel äh, keeleõppevõimalused, nii nagu eelkõnelejad ütlesid, ähm, kutseharidus äh, ja koolitus ei peaks olema mitte ainult lastele kättesaadav, vaid ka teistele. samuti tuleb arvestada, et võrgustike puudus, olgu siis perekonna, sotsiaalne või töövõrgustik, teeb pagulastele integreerimise raskemaks need inimesed, kes saavad ka sotsiaalvõrgustiku hüve, on äh, tõenäolisemad integreerijad. Äh, igasugused kaksisprojektid äh, ja mentorlus peaks olema rohkem arendatud ja ajakohandatud. Taani Äh, Punane Rist on ette võtnud kaks tuhat erinevat projekti selleks, et äh, haavatavaid inimesi integreerida, et äh, ohustatud inimeste mm, oskusi ja pädevusi arendada ning stereotüüpide vastu võidelda, mis võiks takistada neil tööturule integreerimast. Need ei ole mingisugused pilootprojektid, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal peaaegu sada tuhat inimest osales nendes projektides. kaasrahastuse said need projektid Euroopa Sotsiaalfondist ja üle kolmekümne protsendi neist olid pagulased. eluaseme leidmine ning sotsiaalsed ja tervishoiuteenused on väga selged nõudmised, enne kui hea integratsioon saab alata. Taani Punase Risti äh, kogemusest me saame õppida ka seda, et oluline on mitte ainult toetada inimeste jõudmist tööni, vaid neil on vaja ka tugevat äh, toetussüsteemi. üks oluline komponent on ligipääs sotsiaal- ja tervishoiuteenusele meil on väga hea meel, et Euroopa Komisjon ka seda on maininud seoses Euroopa sotsiaalõigustega ning äh, on toetanud seda, kuivõrd oluline roll on sellel mängida integratsioonil. oluline on see, et need inimesed, kes meieni jõuavad, saaksid eluks olulisi oskusi, et äh, et nad, neil oleks võimalik integreeruda ja tööd saada. Äh, lisaks äh, pärast äh, tööturgu ja sotsiaalset kaasatust on muud aspektid olulised, näiteks meetmed, mis on võetud perede taasühendamiseks, pidev mure oma perede üle, kes on maha jäänud ning igasugune sugulaste puudus sihtriigis on nende inimeste haavatavust aina suurenema, suurendamas perekondade taasühendamine on väga tugev võimalus eh, jõustada neid inimesi ning panna neid tundma, et nad on integreerimas ühiskonda. Eh, Punase Risti organisatsioonid eh, on nüüd toetanud juba aastaid pereliikmete taasühendamist, oleme andnud õigusnõu, katnud pereliikmete reisikulusid ja nii edasi. Rootsi Äh, punane rist äh, näiteks on äh, võtnud palgale mitmeid juriste, kelle ülesanne on anda nõu perede taasühendamise üle. sellel kogemusel tuginedes näib meile, et palju on vaja teha selleks, et neid haldusmenetlusi lihtsustada, Äh, ning äh, aidata lihtsamalt ligi pääseda pereliikmetel äh, reisidokumentidele ja viisadele. mida pikemalt oodatakse menetluste taga, seda raskemaks muutub inimeste pereelu. paljud liikmesriigid on otsustanud piirata võimalust kaitsealustel taasühendada ennast oma peredega. meie usume väga tugevalt et parlamendil on võtme roll mängida, äh, tagada äh, terviklik pereelu ja õigus pereelule, see on integreerimise A ja O. väga paljud pagulased tajuvad Euroopas rassismi ja ksenofoobiat, äh, pidevalt räägitakse migratsioonist kui kriisist ja see ei anna valgust, ei heida valgust üldse sellele, et pagulase saabumine võib olla ka oluline hüve Euroopa jaoks sellepärast et äh, siia jõudjad panustavad äh, kohalikku ellu. Itaalia Punane Rist on äh, alustanud kampaaniat, et mitte ükski inimene ei ole illegaalne, mis toetab inimeste integreerimist ühiskonda lõpetuseks, arvestades eh, migratsiooni sunnitud iseloomu, on inimestel väga olulised erivajadused, mida on vaja silmas pidada, et neid edukalt integreerida. edukas integratsioon ei tähenda mitte ainult meetmeid, mis tööturule kaasamist kaas-, arvestavad, vaid ka lisateenuseid, nagu ma ütlesin, eh, lisa ligipääs eh, sotsiaalteenustele, rehabilitatsioon, tervishoiuteenused ning ka keele koolitus. Euroopa Parlamendil on oluline roll mängida, kutsuda üles kõiki osa, äh, grupp, osapooli äh, äh, niimoodi tegutsema, kes, et märgatakse sisserännanute lisandväärtust. kõneleja loeb edasi ei ole mingisuguseid imevitsasid ja seetõttu ei ole võimalik seda olukorda lahendada väga kiiresti. pikaajalist pühendumust on vaja integratsiooni toetamiseks, me peame kõik koos töötama selleks, et kohalikud lahendused oleksid lõplikud meie pagulaste jaoks. lõpetuseks suur aitäh, et te kutsusite meid täna siia ja anname teie, teile lisainformatsiooni ning vastame küsimusele, kui neid on tekkinud. no they are no um, tänan, härra Havoo, loomulikult ei ole kiireid lahendusi olemas, seepärast me siin praegu olemegi. nüüd tervitan meie külalisi, kes on siia jõudnud. kolmkümmend töötajat Conseil Generalist, Poitou-Charentist, Prantsusmaalt, Morin-Chartier. kutselt olete kõik teretulnud kus te täpsemalt istute, küsib kõneleja. meil on ka üksteist eh, eh, Norra parlamendi liiget, kes on külas meil, kas teie olete kohal? tore. Norra eh, toetab Euroopa Liitu suur tänu äh, kõnelejatele ja järgmisena saab sõna Abu Bakar Sumahorum, äh, kes on sisserändeametnik äh, Itaalia Unione Sindicale di Base ametiühingus. suur tänu. mina töötan USB ametiühingu juhatuses, lisaks sellele esitan, esindan ma äh, rahvusvahelist äh, koalitsiooni, äh, mis siis tegeleb ilma dokumentideta sisserändajate õigustega, me oleme kaheksas riigis esindatud, nende hulgas siis kolm Euroopas ja kolm Aafrikas kui me räägime nüüd pagulastest ja nende integreerimisest äh, tööturule, siis kõigepealt me peaksime aru saama, millega on äh, siin tegemist praegu. kõneleja soovib äh, näidata slaidel äh, kui me räägime ähm, pagulastest, äh, siis äh, see kõigepealt pagulastaatus puudutab siis äh, või selle staatuse määratlus tuleneb siis rahvusvahelisest Šveitsi konventsioonist. see on inimene, kes on väljaspool oma riiki või tavapärast elukohta, kuna teda kiusatakse seal taga äh, tulenevalt tema äh, rassist, usulisest, rahvuslikust kuuluvusest või ka kuuluvusest mõnesse sotsiaalsesse rühma või tulenevalt äh, oma poliitilistest veenumustest. meil on kuuskümmend miljonit äh, pagulast maailmas, pagulaste ülemkomissari andmetel ja üheksa kümnest elavad vähem arenenud majandusega riikides mis tähendab seda, et äh, siin ei ole meil tegemist äh, mm, invasiooniga Euroopasse, vaid suurem osa neist elab äh, väljaspool Euroopat. tegemist on väga olulise konventsiooniga ja selle juurde tuleb jääda, kuid pagulase määratlus on äh, ebapiisav, võttes arvesse äh, praeguseid äh, sotsiaalmajanduslikke geopoliitilisi arenguid. et mõista seda, miks inimesed äh, põgenevad ja miks selle tagajärjel on Vahemeri ja Egeuse meri muutunud surmalõksuks sest äh, selle juures tuleb äh, kõigepealt rõhutada humaansuse ja, ja lähenemisviisi mm, erinevusi. kõigepealt äh, on tegemist hädaolukorraga, me peame kiirelt sekkuma, tegemist on kriisiga ning Euroopa Liit ongi nüüd kulutanud eh, üheksa koma üheksa miljardit eurot või kulutab siis aastatel kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kuusteist. ja kui ei ole planeerimist, ratsionaalset lähenemist, siis öö, eh, toimub nii-öelda võidujooks rahale. paljud vabaühendused, mitte kõik, aga paljud äh, tegelevad selle valdkonnaga mõtlemata, et äh, tuleb äh, need inimesed ka integreerida. teine mõõde, millest tahtsin rääkida, on humanitaarne ja siin, siinkohal tuleb siis rõhutada eetilist ja moraalset aspekti ja kolmas on äh, strukturaalne mõõde ja sellest tooksingi mõned näited. kõigepealt on äh, kliimamuutused aastal kaks tuhat kolmteist äh, lahkusid oma kodust sel põhjusel kakskümmend kaks miljonit inimest teiseks, inimesed äh, lahkuvad konfliktide tõttu ja see on üks ähm, peamisi põhjuseid, miks ähm, praegu inimesed oma riikidest äh, põgenevad. ja kolmas äh, aspekt puudutab nii-öelda majandussõda. ja, ja see tuleneb paljudes, paljudes riikides, näiteks Saharast lõuna pool asuvates riikides, kus majanduskasv on neli koma viis protsenti ja rohkem, kuid samas vaesus kasvab ja selle põhjuseks on siis poliitikad ja meetmed, mida on siis peale surunud IMF ja muud organisatsioonid ja Euroopa äh, äh, Parlamendi ja Nõukogu direktiiv aastast kaks tuhat kolmteist äh, ütleb, et liikmesriigid otsustavad, missugustel tingimustel asüülitaotlejatele pakutakse ligipääs tööturule vastavalt nende siseriiklikele õigutele, tagas-, tagades neile tegeliku juurdepääsu tööturule. see tähendab seda, et kuidas siis tagada ligipääs tööturule, kui meil on siiski kakskümmend kahe, kahekümne kaheksas riigis erinevad tingimused, sotsiaalmajanduslikud, kultuurilised ja poliitilised tingimused. inimesed tulevad äh, riikidest, kus on põhitegevuseks põllumajandus ja elavad siis niisugustes tingimustes, nagu te siin pildidel näete. Äh, tegemist on siin pagulaste elupaikadega põhimõtteliselt prügikasti kõrval. Need on siis selle uue aastatuhande orjad, see on nende köök. ja meie siis asut-, asutasime niisuguse, pakume ühes kontoris siis teenust, kus me, kus me nõustame neid ja lähtume põhimõttest, et äh, esmajoones äh, tuleb luua äh, tingimused siiski inimväärikaks integreerumiseks tööturule, võttes arvesse siis seda, et kõigil oleks tagatud võrdsed õigused ja meil on ähm, nii-öelda sotsiaalne mobiilsus, aga äh, Dublini määruse, määruse kasutamine ei ole reaalselt hetkel võimalik, neil on äh, ligipääs äh, haridusele, peab tunnustama nende kvalifikatsiooni, kui nad saabuvad mingisse riiki, ei räägi selle riigi keelt, siis see ei tähenda seda tegelikult, et neil ei oleks põhiteadmisi, kuid neid tuleb tunnustada ja siis on erinevad äh, fondid, mida saab kasutada ja siis tuleb äh, ka jälgida, kuidas nende fondide vahendeid kasutatakse, tuleb võidelda ekspluateerimise ja orjapidamise vastu, tuleb äh, anda dokumendid inimestele, kes elavad juba Euroopa Liidus, tuleb tagada parem koostöö kohalike omavalitsuste ja sotsiaalmajanduslik Äh, osapoolte vahel, nii et lõppkokkuvõttes minu kõige, äh, minu jaoks kõige olulisem ideaal oli vaba ja demokraatlik ühiskond, kus kõik elaksid äh, harmoonias ja võrdsete võimalustega. see lause on Nelson Mandelalt. suur tänu tähelepanu eest! Eh, suur tänu, härra Somahoro, nüüd annan sõna proua Leen Ferrastile Flaami mm, integratsiooni äh, äh, äh, agentuuri direktor Belgias. suur tänu, et kutsusite mind täna siia kõnelema, vaatan, kas minu esitlus toimib, liigub edasi. tööhõive võrdub integratsioon, võrdub tööhõive ja see on põhimõte, millest meie lähtume ning äh, see lähtub siis kolmest põhimõttest, millest me oma igapäevases, äh, äh, mida me oma igapäevases töös arutame, arvestame ja ka kõikide projektide juures kasutamine. ja tegemist on tõesti võtmefaktoriga, see annab inimesele identiteedi, rolli ühiskonnas Äh, sellega ka paraneb keeleoskus ja no see annab teadmisi ka selle, selle kohta, kuidas äh, ühiskond toimib kuid äh, niisugust mõistet nagu keskmine pagulane ei ole olemas loomulikult on meil siin teatud õigused ja kohustused, kuid tegemist on eh, indiviididega, neil on oma ajalugu, oma kogemus, omad kvalifikatsioon, oma kvalifikatsioon, haridus ja nii edasi. nii et eh, siin on siis eh, meie töö. ja meie püüame siis lähtudagi sellest lähtepunktist ja äh, paneme palju rõhku äh, isiklikule äh, nõustamisele. meil on siis kahe, kahetine protsess ja ühel, ühel pool on siis pagulane, teisel pool ühiskond, mis on omavahel tihedalt seotud esmalt äh, pannakse äh, paika siis äh, strateegiline lähenemine Flaami valitsuse poolt ja kõik ministrid pakuvad välja algatusi nende strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, üldiseid kui võimalik ja vajadusel ka siis spetsiifilisi erimeetmeid. kohalik äh, omavalitsus on käsitletav partnerina, suurematel linnadel on muidugi teistsugused väljakutsed võrreldes väiksemate paikadega ja siin tuleb jälle arvestada erisusi. uustulnik, uustulnukatele me pakume siis integratsiooni nõustamisteenust, mis, mis seostub siis nii-öelda ühiskonda integreerimisega ja iga, igale programmile on, on siis mõeldud seitsesada viiskümmend eurot, aga kes sinna progra-, kes selle programmiga liituvad, eh, nendelt eeldatakse, et nad sellega ka lõpuni lähevad. ja valitsus toetab eh, ka eh, teiste organisatsioonide osalemist selles ja et tagada integreerumisprotsessi lõpuleviimine, siis meil on ka eraldi integratsiooni agentuur olemas, me toetame kohalikke äh, omavalitsusi, äh, tsiviilühiskonda, kes äh, töötavad koos pagulastega, ähm, pakume erinevat nõustamist, tõlke, teenuseid ja nii edasi ja me püüame ka jagada häid äh, tavasid. ja integratsiooni ähm, programmid äh, moodustavad kõige suurema osa meie programmidest, meil on kaheksateist tuhat programmi igal aastal ja äh, keskmes on võimestamine ehk siis keeleoskuse omandamine, koolitus ja töö leidmine igale äh, saabujale tehakse äh, programm ja tehakse kindlaks see, kuidas ta kavatseb siis oma elu eest nii-öelda vastutust äh, võtta. arutatakse ka ähm, inimeste õigusi ja kohustusi seoses meie ühiskonnaga ja hinnatakse nende kvalifikatsiooni ja pakutakse koolitust ja äh, näha on, et äh, uustulnukatele need programmid väga meeldivad, ehkki need on kohustuslikud ja eeldavalt neid suuri jõupingutusi. ja meil on ka praktikaprogrammid ettevõtetes, see võib äh, ka kaasa aidata sellele, et nad saavad praktiseerida omandatud oskusi ja ka hiljem äh, Äh, tööd leida. lähtudes meie kogemusest, äh, saame me mm, teha viis soovitust, nagu ka varem äh, siin mainitud, tuleb sekkuda varases järgus. me mm, ei, ei, jälgime seda, et ähm, programm oleks jätkusuutlik ja et me saame siis pakkuda seda kiirelt teiseks, nagu ma ka varem ütlesin, tuleb lähtuda inimestest kui indiviididest. saabujad on väga ehm, mitmekesist päritolu, erinevate oskustega ja kõigile, kõik ei saa nii-öelda ehm, ühtmoodi ehm, kohelda. keeleoskus on Äh, esmatähtis edufaktor. koostöö erinevate äh, asutuste, tasandite ja organisatsioonide vahel on äärmiselt oluline. Äh, see tundub endastmõistetav, aga alati see nõnda ei toimu. ja integratsiooni ta-, pahatihti vaadeldakse ainult kitsalt ühest seisukohast keel on tõepoolest äh, väga oluline siduv faktor ja keeleõpe peab toimuma äh, äh, praktilises olu-, praktilistes olukordades, sealhulgas ka töökohal. E, kõik, absoluutselt kõik võimalused suhelda aitavad kaasa keele omandamisele viimaks, mis on ka oluline, integratsioon nõuab jõupingutusi nii saabujalt kui ka äh, ühiskonnalt ja paljud äh, ka jõupingutusi teevad, äh, erinevad organisatsioonid, ettevõtted, kodanikuühiskond ja nii edasi, kuid pahatihti ei ole need jõupingutused piisavalt nähtavad Eh, inimesed eh, peavad eh, saama omavahel suhelda ja et üles ehitada ühist tulevikku, tänan. Thank you and now the suur tänu ja viimane kõneleja on Rahko Levinski, migratsioonipoliitika spetsialist rahvusvahelisest tööorganisatsioonist. Thank you very much, madam speaker. suur tänu, ja suur tänu ka härra Benifele, raportöörile ja aitäh komisjoni liikmetele, et Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on siia täna kutsutud. põgenikud ja varjupaiga taotlejad on teema, mis on oluline ka Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile ning keskendume just heade töötingimuste parandamisele see on oluline ka rahvusvahelise kogukonna jaoks, sest siin on oluline nii arenguabi mõõde kui ka humanitaarne külg. oleme korraldanud mitmeid üritusi sel teemal, novembris meie juhtorgan pööras tähelepanu just üleilmsele pagulaskriisile ja selle mõjule tööturul ning need arutelud sellel teemal jätkuvad ka järgmisel kuul, kui kutsume meie partnerid äh, erinevatest organisatsioonidest sel teemal panustama. oleme seisukohal, et ligipääs tööturule ja töökohtadele on äärmiselt oluline, sel teemal oleme teinud äh, koostööd ka ÜRO inimõiguste ülemvolinikuga. meie arvates tuleb just lähtuda tööturust pagulaskriisi puhul, see on, aitab kaasa majanduskasvule ja kaitseb äh, põgenikke oluline on inimväärne töö ja majanduskasv ning panustamine tööturul kõigi poolt, samamoodi ka pagulaste poolt. me teame, et varjupaiga taotlejad, sisserändajad ja pagulased saavad olulisel määral panustada uutesse ühiskondadesse. meil on äh, tööjõupuudus nii sihtriikides kui transiitriikides, see loomulikult on üks lahendustest ka vananeval rahvastiku puhul, nagu meie peadirektor on öelnud, praegune pagulaskriis on poliitikakriisi tulemus, see on seotud nii algpõhjustega kui ka poliitiliste reaktsioonidega nendele rändevood, nii põgenike kui võõrt tööliste puhul on suunatud riikidele, kus on majanduslikult parem olukord, äh, nagu näiteks Rootsi või Saksamaa, seega tööturuinstitutsioone tuleb tugevdada, tugevdada, see hõlmab ka infosüsteeme, andmekogumist, äh, teadus- ja uuringutegevust, et poliitikaotsusest sellele tugineda. ja meie arvates on oluline välja töötada ka sotsiaalpartnerite pädevused, erinevad tööhõiveorganisatsioonid, vabaühendused. peamine väljakutse on just tugevdada seda positiivset mõju ja avalikkuse arvamust, mida pagulased saavad tuua majanduskasvu, arvestades seda, et meie majanduskliima on praegu ebakindel tuleb käsitleda nii pagulaste kui vastuvõtu, vastuvõtvate riikide kogukondade probleeme. tuleb teha koostööd erinevate partneritega, see kõik peab tagama, et ka avalik arvamus oleks soodsam ja soodustaks äh, integratsiooni. toon teile kaks näidet selle kohta, mida meie teeme Euroopa Liidust väljaspool riikides, kus tööturu integreerimine on palju-palju keerukam. näiteks see analüüs, mida me viisime läbi nagu näiteks Jordaanias ja Liibanonis, kus on väga palju põgenikke, oleme näinud, põgenikekriisi märkimisväärset mõju tööturule ning seal on äh, levinud ka inimeste ärakasutamine tööturul, muuhulgas ka lapstööjõu kasutamine, orjatöö, sunnitöö, see kõik äh, on ka laiema mõjuga. Türgis me analüüsime hiljuti vastu võetud seaduste mõju mis puudutas töölubade väljaandmist, see on, see analüüs toimub kolmes piirkonnas, me oleme tuvastanud kuues sektoris tööhõive ja koolitusvõimalusi, mis hõlmavad nii kogukondi kui ka sissetulijaid. lisaks teeme koostööd koolituste pakkujatega, ametiühingutega ja kohalike omavalitsustega Türgis, et välja töötada lähenemine, mis arvestaks nii vastuvõtvate kogukondade kui põgenike vajadusi. oluline on siin ka suhtlus, et neid positiivseid sõnumeid edastada ja negatiivsete vastu võidelda. põgenike arv, kes Euroopasse jõudsid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, on tõepoolest suur, kuid see ei ole ligilähedanegi sellele, mis toimub äh, Liibanonis, Jordaanias ja Türgis. Euroopa Liit on juba tegelikult välja töötanud üsna selge õigusliku raamistiku varjupaigataotlejatele ja põgenikele tööturu tingimustes, mida kohaldatakse kahekümne viies riigis me mõistame, et tegemist on väljakutsega. eelmise aasta novembris korraldasime siinsamas parlamendis pagulaste integreerimise teemalise seminari, kus olid kaasatud erinevad sidusrühmad, riikide esindajad, erakondade esindajad, see hõlmas nii transiit kui sihtriikide esindajaid, Euroopa töötajate ja tööandjad, organisatsioonid, ametiühingute konföderatsioonid, vabaühendused ja seal kohtumisel jõudsime oluliste sõnumiteni, mida ka eelkõnelejad on juba käsitlenud. kõigepealt pagulaste tööturule integreerimine tähendab seda, et me peame üle saama oma solidaarsuse puudumisest, mis praegu Euroopas valitseb. see tähendab, et peame oma teadmisi parandama, et me ei lähtuks ainult müütidest. Euroopa Parlamendil on siin äärmiselt oluline roll mängida. teine sõnum oli, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole samas olukorras, et põgenikega toime tulla. Saksamaa on üsna hästi ette valmistunud, aga teised riigid ei ole nii hästi ette valmistunud. nagu paljud kõnelejad on juba öelnud, tööturule integreerimine on üks tõhusamaid viise, kuidas aidata kaasa pagulaste sotsiaalsele kaasatusele ja üldisele lõimimisele ühiskonnas. tööturule sisenemine ja võimalus töötada aitab kaasa ka nende inimväärikusele. me usume, et töötajate ja tööandjate organisatsioonide kaasamine on äärmiselt oluline integreerimisprotsessis. peavad olema erinevad kollektiivläbirääkimiste võimalused, tuleb äh, julgustada ka kohalikke töötajaid ning ametiühingud ja vabaühendused on ka äärmiselt olulised just tugiteenuste pakkumisel, tuleb esindada ka pagulaste õigusi töökohal ning äh, pagulaste tööturule integreerimine ei saa toimuda töömigratsiooni arvelt. tuleb jätkuvalt tegeleda ka seaduslik äh, migratsiooniga selleks, et vastu, vastata tööturu vajadustele ning äh, ebaseaduslike sisserändajate töötamist ei tohiks kriminaliseerida. diskrimineerimine tuleks äh, lõpetada kõikide sisserändajate suhtes. erinevad meetmed äh, selleks, et hinnata töötajate oskusi võimalikult kiiresti on juba väga, on oluline teema, mis on juba täna välja toodud siin peavad koostööd tegema erinevad riigiasutused ja ettevõtted ja Saksamaalt on meil üks hea näide novembri kohtumisest, see hea koostöö, mis toimus siseministeeriumi ja rändeministeeriumi vahel, kes tegelevad just selle pagulaste tuvastamisega ja vastuvõtmisega ning ka Tööhõiveametiga oli väga hea koostöö oluline on, et äh, lähenemine oleks ühtne, et oleks kaasatud sotsiaalpartnerid, ainult nii saame olla edukad. kokkuvõtteks ütleksin, et rahvusvaheline tööorganisatsioon on valmis toetama ka Euroopa Parlamendi ja tööhõive ja sotsiaalkomisjoni tööd selleks, et aidata kaasa pagulaste integreerimisele tööturul ning oluline on neid kaasata ka naaberriikide tööturgule ning äh, oluline on nende kaasamine ka riikides, kus pagulasi on kõige rohkem, aitäh! Uh, we'll now... aitäh! nüüd lähme edasi küsimuste ja vastuste vooru juurde ja kõigepealt saab sõna Jutta Steinruck, palun. jah, vielen herzlichen Dank für die wirk- aitäh! suur tänu nende oluliste ja muljetavaldavate ettekannete eest. ait-, me räägime tõepoolest Euroopa väärtustest. küsimus ei ole, kas jutt on nii-öelda põliseurooplastest või inimestest väljaspool Euroopa kõik kõnelejad näitasid selgesti, et äh, siin valdkonnas on pingeid, meil on veel väga palju üksteiselt õppida, mis puudutab tööturule integreerimist. inimeste hirme tuleb võtta tõsiselt. üks väljakutseid ühiskonnas, selleks, et saaks neid inimesi paremini integreerida, et nad saaksid paremaid oskusi Euroopas. on kogu ühiskonnana sellest osa võtta. Öeldi, et tööturule integreerimine peaks toimuma toetuste kaudu, et on toetatud töökohad, aga teisalt, kuidas inimesed reageeriksid? näiteks inimesed, kes on juba pikka aega tööd otsinud, kui nemad jääksid jätkuvalt kõrvale, ma arvan, et kõik, kes Euroopas tööd otsivad, neid peaks kohtlema võrdselt, äh, sõltumata sellest, kas nad on Euroopa Liidu kodanikud või on nad pärit kusagilt mujalt. teine väljakutse on need erinevate riikide erinevad seisukohad, meil on riigid, kus tööpuudus on väga kõrge, aga on ka piirkondi, kus on vaja spetsialiste. Saksamaal räägime sellest elamisloa või sissekirjutuse kohustusest, meil on erinevad ametivõimud, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, Punane Rist võttis siin täna amet, sõna ametiühingud. Te kõik tõite häid näiteid heade kogemuste kohta. meil on tõepoolest vaja häid kogemusi vahetada näiteks mis puudutab Hispaanias äh, tööturul integreerimist, samuti inimväärne töö, see oli vist äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni uuring, mis ütles, et põgenikke kasutatakse ära, et neid kasutatakse justkui orjadena, ilma et äh, austataks nende inimõigusi hirm ja ma tean ka üksikutest juhtumitest Euroopas seda, et eh, ka Euroopas kasutatakse seda olukorda aina rohkem ära. ma arvan, et eh, muidugi nõuandmispunktid on üks asi, aga ligipääs eh, nendele, et inimesed üldse teaksid, et sellised kohad on olemas, kust abi ja nõu saab, oleks väga hea. on ka häid kogemusi juba, kuidas me Äh, inimesi aidata saaksin, mul on siin viis kuni kuus lisaküsimust, teeme seda kahepoolselt või, või küsin hiljem, kui veel selleks aega on ette nähtud. Uh, suur tänu. kuna koordinaatoreid on siin väga vähe, siis annangi järgmisele juba sõna, härra Dominic Matten, palun. Sorry, sorry, it's madam Lamb. vabandust, proua Lambert Rohelistest, palun. Thank you. I wanted to ask um... aitäh. mul on paar küsimust ja tahtsin ka öelda, et Euroopa Liidul on tegelikult äh, Equal projekti kaudu juba väga palju infot kus käsitleti ka varjupaiga taotlejaid, seal oli ka see heade kogemuste osas, ametikoolitus, töö varjustamine, keelekursused ja nii edasi, seda ei tohi ka unustada. aga mul on küsimus selle elamisloa teema kohta, kuidas see mõjutab ligipääsu tööturule? me teame, et vastavalt kvalifikatsioonide direktiivile on ette nähtud kaitse vastavalt sellele, kui kõigepealt on elamisluba antud üheks aastaks, siis edasi kaheks aastaks. kuidas see tegelikkuses toimib? inimesed, kes on valmis tööle võtma kedagi, kellel on elamisluba ainult üheks aastaks, kas see on võimalik takistus? nüüd see oskuste hindamine. väga paljudel ei ole, inimestel ei ole ju oma kvalifikatsioonidokumente kaasas, me teame, et ligipääs dokumentidele Süürias on olnud väga keerukas ja see ei ole midagi üllatavat. kuidas me siis saaksime süsteemsemalt hinnata nende inimeste oskusi, mis neil juba on. kuidas seda soodustada ja selle kaudu soodustada ka ligipääsu tööturule? suur tänu, härra Martin, palun. Merci, madame le president. aitäh. selle kohtumise teema on sotsiaalne kaasamine ja tööturule integreerimine. kuulasin tähelepanelikult äh, kõnelejate ettekandeid, aga äh, pidevalt jäid kõlama samad asjad. nimelt, et see on võimalus Euroopale, et see on võimalus ära kasutada äh, neid võimalusi, mis pakuvad sisserändajad aga kui see on nii lihtne, eh, siis miks, eh, miks me siin siis üldse sellest räägime kui probleemist? aga tundub eh, ikkagi, et tegelikult see ei ole nii lihtne ja endastmõistetav. ja pagulaste puhul ei ole me ka eristanud poliitilisi pagulasi, majandus, põgenikke või ka äh, isegi terroriste, kes äh, kasutavad lihtsalt äh, neid kanaleid ära Euroopasse jõudmiseks. ja selle tagajärjel me ju ka, tagajärgi me ka nägime kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, väga traagilisi tagajärgi Äh, katkestatakse korraks, sest Poola tõlkega on probleem. nüüd hakkas see tööle, saab edasi kõneleda. Äh, äh, proua Akari ütles, et pagulased on oma perest lahutatud, oma riigist eemal, kes tegelikult tahaksid koju tagasi pöörduda ja Euroopa peaks aitama neil ikkagi äh, esmajoones oma koju tagasi minna, et nad oleksid jälle äh, õnnelikud ja naeratavad. me rääkisime äh, integratsioonist, aga mitte assimilatsioonist. kui me räägime integratsioonist, äh, proua Akariga rääkis sellest pikemalt, see tegelikult viitab kogukonnale ja kogukonnana eristumisele ja mulle tundub, et siin ei ole tegemist integratsiooniga, vaid lihtsalt sellega, et aktsepteeritakse vastu võtta, vastuvõtva riigi äh, kombeid ja traditsioone, nagu USA-s ja Austraalias, kus äh, nende põhimõtted ei ole äh, sugugi samad, mis meil siin Euroopas. mina olen väga palju kuulnud just nõudmisi, et mina tahan, teie peate, teie peaksite ja, ja räägitaksegi sellest, et eurooplased peavad nendega kohanema, aga ma ei ole kuulnud äh, mingeid tänusõnu, äh, et äh, Euroopa on lahkelt meid vastu võtnud ja nii edasi ja ma arvan, et sündmused ja ma arvan, et inimestel Kölnis on hoopis teine visioon sellest äh, külalislahkusest. aga Saksamaa, millest siin oli juttu, oli, on erijuhtum, sest ei ole võrreldav teiste riikidega. Saksamaal on tõepoolest tarvis tööjõudu, neil on äh, demograafiline probleem. kuid teistes Euroopa riikides, nagu näiteks Prantsusmaal, seda probleemi ei ole. ma meenutaksin, et Prantsusmaal on meil kuus miljonit töötut ja lisaks äh, sellele on meil ka ähm, probleem äh, nii-öelda getodega või piirkondadega, kus ei ole mingit assimilatsiooni äh, toiminud, toimunud. Ramoho ütles ka seda, et Euroopa, äh, Euroopas on Sumahoro ütles, et meil on kakskümmend kaheksa erinevat riiki, erinevad sotsiaalmajanduslikud tingimused. nii et mina ei leia, et et siin tõesti mingit kiiret lahendust on võimalik äh, saavutada. aga kordaksin veel kord, et äh, sisseränne on äh, draama, tragöödia ja esma, ja esimesed ohvrid on just sisserändajad ise siin oli ka juttu Vahemerest, mis on muutunud surmalõksuks, inimese, inimeste elutingimused on väga kehvad, inimesi ekspluateeritakse maffia poolt ja kordan veel kord, mida ütles härra Sumahoro, et immigratsioon on tegelikult kaasaja orjapidamine me võtame need inimesed vastu, aga ainult selleks, et neid ekspluateerida aga tegelikult me peaksime hoopis aitama neid koju tagasi minna. ja nüüd äh, olen siin teid kuulanud juba poolteist tundi, aga te räägite nagu äh, eurooplasi äh, siin ei olekski Euroopa rahvaid. miks te Euroopa rahvaste seisukohti ei arvesta? miks nad peaksid nõustuma sellega, mida teie otsustate? ma arvan, et see, see nõnda ei olegi. ja selle üle peaksite põhjalikumalt järele mõtlema, tänan! suur tänu ja nüüd proua Moran-Chartier, palun! Merci, madame la president! aitäh! Euroopa Rahvapartei on samuti seda teemat käsitlenud ja ma kahetsen, et Äh, te ei ole äh, kinni pidanud fraktsioonide tavapärasest järjekorrast ja ei andnud Rahvaparteile esimesena sõna. suur tänu, et korraldasite selle äh, kuulamise ja me näeme, et Euroopa on endiselt nii-öelda majakaks paljudele Äh, riikide, paljude inimeste jaoks just tänu Euroopa väärtustele, ma arvan, et nendest väärtustest me peaksimegi kinni äh, pidama, äh, et võidelda igasuguste negatiivsete ilmingute vastu, mis selle protsessiga kaasnevad. esmalt sooviksin tervitada seda, mida öeldi kodanikuühiskonna ja vabaühenduste kaasamise kohta. mina leian, et riikidel on siin tõesti märkimisväärne roll, kuid äh, vabaühendused peegeldavad just kodanikuühiskonna äh, osalemist ja on just väga tähtis, et äh, selle aluseks oleksid inimesed, siin ei saa midagi peale suruda, vaid see peab olema äh, spontaanne ja need näited, mis, äh, millega ma olen tutvunud koha peal, osutavad sellele, et integratsiooniprotsess õnnestub äh, tõesti juhul, kui vabaühendustel on niisugune aktiivne roll mängida. integratsioon vastasel korral ei õnnestu. mind minu jaoks oli väga huvitav ka see, mida rääkis Saksa föderaalagentuuri esindaja, kõigepealt siis keeleoskus, ettevalmistus töö leidmiseks ja tööalane kvalifikatsioon, need kolm asja, mida tegelikult käsitletakse tihtipeale äh, eraldi või üksteisele järgnevana, aga tegelikult me peaksime äh, nendest rääkima või neid käsitlema üheaegselt, et äh, vähendada ka seda aega, mis kulub integratsiooniprotsessile. ja seega ongi minul selle agentuuri esindajale äh, küsimus just teie töötajate ettevalmistuse kohta, mis puudutab äh, erineva taustaga inimeste vastuvõtmist. Euroopas äh, on see probleem äh, kõikjal. meil on äh, nii-öelda töö, tööbüroosid või, või, või töötukassasid, aga enamasti on nende teenused suunatud riigis elavatele inimestele ja mitte kaugemalt tulijatele, seetõttu tundus mulle ka väga huvitav, te pakute seitsmes keeles näiteks eh, infot eh, veebis ja nii edasi, seetõttu see aspekt mind rohkem huvitakski. mulle väga meeldis ka see, mida eh, räägiti võrgustike kasutamisest. ka mina näen riikides koha peal sedasama protsessi ja kõigepealt toimub see siis, kui lapsed, sisserändajate lapsed äh, lähevad kooli ja just sellest äh, lähtudes äh, tekib nende peredega, perede ümber võrgustik. aga sellega seoses on ka üks probleem et kuidas, äh, kuidas teie seda probleemi näete, millest ma nüüd rääkima hakkan ja kuidas seda lahendada? vastuvõtukeskused, kus äh, on siis ühelt poolt äh, need kõik need võrgustikud, kool, vabaühendused ja nii edasi, nad peavad toime tulema ka tööalase integratsiooniga, kuid see võib toimuda hoopis kuskil mujal kui äh, on juba tehtud hulk jõupingutusi äh, vastuvõtukeskuses, siis äh, tegelikult võib ju juhtuda, et inimesed lähevad mujale elama ja siis tuleb jälle uuesti see võrgustik üles ehitada, et tagada siis, tagada siis kõik need seosed nii, nii laste jaoks kui ka vanemate jaoks, millest nad vahepeal ilma jäid ma ei tea, kuidas teistes riikides on, aga igal juhul minu riigis äh, äh, siiski puudub vastav ettevalmistus niisuguse, niisuguste küsimustega toimetulekuks ja siinkohal peaks vist äh, äh tõesti veidi enam ähm, ähm, poliitilist äh, arutelu pidama. ja viimaks ma rõhutaksin ka äh, kommunikatsiooni meedia suunal sest see kõik, mida me meedias kuuleme, ei seostu absoluutselt sellega, mida me täna äh, kuulsime. Äh, seal me näeme ennekõike äh, sellist kohase, kohatu ksenofoobia ilminguid ja muid, ja muid negatiivseid asju, nii et ma arvan, et me peaksime siiski püüdma edastada hoopis teistsugust pilti pagulaste vastuvõtmise kohta kui praegu, tänan suur tänu teile, proua Morin-Chartier. mis puudutab äh, kõnejate äh, nimekirja, siis äh, võtame kõigepealt koordinaatorid, nagu teate, ja kui koordinaator ei ole kohal, siis peame teadma, kes teda asendab. ja niimoodi me tavapäraselt töötame, aga saame ka erandeid teha, kui te ise soovite olles nüüd seda öelnud, ütleb esinaine, annan härra Mannile kohe sõna, kes on vaariraportöör. suur tänu. jah, mul on väga hea meel, et meil on siin täna selline kuulamine ja eksperdid on ühte asja öelnud väga selgelt, ei öelnud ainult, mida on teha vaja, vaid et mida ka juba praegu liikmesriikides tehakse erinevatel tasanditel. härra Miller ütles tegelikult väga selgelt äh, Äh, mida äh, te saavutada püüate, tegemist ei ole ühekordse aktsiooniga, vaid strateegiaga. ma tean, inimesed ütlevad alati, et äh, inimjõudu on rohkem vaja ja asju on vaja kiiremini teha. meil ei ole vaja korraga kõike teha, asi võtab aega ja vaja on tõesti inimjõudu hea on see, et paljudes liikmesriikides ei tegutse mitte ainult ametnikud, vaid paljud vabatahtlikud. ilma nende toeta ei oleks võimalik väga paljutki saavutada Äh, tahaksin äh, keskenduda seda, sellele, mida eelkõnelejad ütlesid, äh, ka mina olen nii-öelda saatjate, alaealiste pagulaste kodudes käinud ja rääkinud nendega ning kui me oleme kohtunud, siis selgeks saab, et vaja on kindlasti keelt õppida, aga nemad ütlevad, et nende pereliikmed on Aleppos ja Äh, mina tahaksin öelda, et kui meil on äärmuslased, kes sotsiaalseid võrgustikke praegu okupeerivad, võiksid tund aega veeta nende inimestega ja saada aru, äh, kuidas nende äh, saatused on kujunenud nende tõttu. seetõttu nad siis ka lõpetaksid võib-olla oma tegevuse, küsimus ei ole mingisugustest toodetes või mingisuguses ideoloogia strateegias, vaid inimestes, kelle elud on rikutud edasi, äh, keelekursused juba algusest peale, jah, midagi on muutunud, me peame ja tahame seda teha, aga nüüd on paar riiki, äh, kus öeldakse, et me tahame, et äh, need, kes kasu saavad, oleks ka kulude jagamisel kohal, see on täiesti võimatu. ja keeleõpe Äh, oluline ei ole mitte ainult aru saada keelest, vaid ka sellest, millised on väärtused. Äh, kui oluline on tolerants, äh, kui oluline on demokraatia meie ühiskondades. Nende koduriikides ei ole nad seda kogenud. mille, mida me teeme selleks, et vähemusi austada ja naise roll Äh, siin äh, Euroopas mängib see väga suurt rolli, nii et äh, oluline ei ole mitte see, et inimesed oskaksid keelt, et minna siis tööturule, vaid nad peaksid olema ka võimelised aru saama, et paralleelühiskonnad tuleb välja juurida, inimesed ei tohi elada erinevates tsoonides, vaid peavad läbima üheskoos ja siis see eh, teema, millest räägitakse, et eh, miinimumpalk tuleb ära kaotada pagulaste jaoks, eh, see, mida hästi planeeriti, on täiesti vale. inimesed mängitakse üksteise vastu välja, ühest küljest pagulased, teisest küljest töövõtjad, kes seda olukorda tunnetavad, see on täiesti vale lugu inimestele et tuleb äh, mõistlikult palka maksma, maksta, seda teha väärikalt ja see on väga oluline. ja veel üks küsimus, äh, mis tähtis on, meil on erinevad liikmesriigid, äh, kus on võimalik pädevusi ühendada, me tahame teada, inimesed, kes siia tulevad, neil on teatud oskused, teatud võimed, teatud kogemused, aga paljudest valdkondadest sellest ei piisa. seetõttu on oluline pakkuda neile praktikakohti nüüd aga paljud noored, kellega ma rääkisid, ütlesid, et ei, me tahame kiiresti tööd saada, jah, ma saan sellest aru ja see selgitus on ka väga äh, selge. Nad peavad maksma nendele inimestele oma võla tagasi, kes äh, maksid selle eest, et neid üldse siia äh, Euroopa Liitu ja Saksamaale tuua. aga ilma igasuguse edasikoolituseta, ilma praktikata, ilma teadmata, millised oskused ja kogemused teil on, ei saa me kuskile edasi minna. nii et see ei ole mitte mingisugune äh, kaitsestrateegia. Äh, küsimus on selles, äh, millised kogemused on vajalikud selleks, et tööturule jõuda. suur aitäh teile teie suurepärase töö eest. Thank you, Mr Mann. suur tänu, härra Mann, teile. nüüd härra Pallas, teil on sõna. Madame la Présidente, euh, jah, tänan tahtsin eh, kõigepealt vastata ENF fraktsiooni esindavale kolleegile, kes ütles, et eh, pagulastega seotult on ka risk, et eh, terroristid imbuvad sisse Euroopa, seda viitas eelmise aasta sündmustele, sealhulgas ka Prantsusmaal, aga ma tuletaksin siiski meelde, et äh, need kurjategijad ei olnud äh, pagulased, vaid äh, hoopis Euroopas või Prantsusmaal sündinud. nii et siin ei ole mitte mingit seost, kui me tahame siin õppetunde jagada, siis ei tasuks asju äh, omavahel ära segada. ja te ütlesite ka, et me peame eurooplasi rohkem kuulama ja kui me praegu vaatame arvamusküsitlusi, siis me näeme, et tegelikult äh, inimesed on palju teadlikumad ja palju rohkem valmis jõupingutusi tegema kui meie poliitiline ladvik ja loomulikult äh, me võime aidata inimestel koju tagasi pöörduda, kõik soovivad, et äh, Süüria ja Iraagi olukord stabiliseeruks, et nõnda saaks teha, kuid äh, praegusel hetkel, kui olukord on hoopiski hullemaks muutunud, me ei saa ju öelda neile, kas või eritrealastele, et nüüd on teil aeg koju tagasi minna nii et need on lihtsalt äh, sõnad, äh, kõnelejad katkestatakse, tõlkega olevat äh, probleeme lausa kõigis keeltes, siiski mitte. palun, kõnelege edasi ja tõesti, need on ohtlikud sõnad, neid ei tasu kergekäeliselt kasutada. härra Martin äh, ütleb äh, tegelikult äh, meile asju, mis ei paku mitte mingit lahendust et te lihtsalt kritiseerite või, või mainite mingeid probleeme, aga mitte midagi konstruktiivset sellele ei järgne. ja just nimelt see sotsiaalne integratsioon on praegusel hetkel esmatähtis. kui Euroopa äh, Eh, inimestel on tunne, et eh, pagulaste eh, integreerimisega kaasneb ebaaus sotsiaalne konkurents, kui nende palkadele või sotsiaalsele staatusele lisandub survet, siis loomulikult sillutab see teed igasugustele kohutavatele rassismi ilmingutele, nii et tööturg on tõesti õigus, millele on kõigil võimalik ligi pääseda võrdsetele alustele, me peame tagama tõesti, et inimesi oleks võimalik väärikalt vastu võtta, aga nii nemad kui ka meie peame tegema jõupingutusi koolituse õppe vallas, kuid me ei tohiks neid käsitleda kui lihtsalt mingit alamproletariaati, sest sellisel juhul tekivad, tekib meile terve hulk lisaprobleeme, tänan. ja Stevens? suur tänu, sõna saab järgnevalt Helga Stevens, palun. Dank u wel, voorzitter en collega's. Suur tänu teile esinaine, head kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki eksperte nende väga huvitavate eh, ettekannete eest, eh, väga palju mõtteainet sain ma ja kuulsin eh, tegelikult seda praegu väga tugevalt, kuidas oleks meil võimalik toetada Euroopa integratsiooni ja pagulaste integratsiooni meie ühiskondadesse nüüd äh, kui mõelda selle peale, mida päris paljud inimesed rõhutasid, äh, me peame vaatama seda Euroopa Liidus äh, kui kõikehõlmavat küsimust ja probleemi. ja seda, see olekski esimeseks sammuks edasi. samuti me peame rääkima nii õigustest kui kohustustest. valitsused peavad pagulaste integreerimisse investeerima, aga väga tugev pühendumus on samuti vajalik. siis minu küsimus, et Äh, kuidas äh, tuleks neid kohustusi äh, garanteerida, et inimesed täidaksid ja teine küsimus, mis on eriti oluline minu jaoks, pagulase näol on tegemist üksikisiku, indiviidiga ja neid tuleb niimoodi ka näha. näiteks on väga oluline see, et sõltuvalt isiklikest oskustest saavad need inimesed leida tööd vastavalt siis oma oskustele äh, ja niimoodi saaksid nad ka integreerida tööturule. Äh, mida ma aga ei ole üldse kuulnud, on see, et meil on vaja puudega inimeste jaoks pöörata eritähelepanu nendes küsimustes ning äh, kuidas selles osas edasi minna eriti mis puudutab just kuulmisvaegusega või kurtide pagulaste saatust. kuna nad ei kuule, siis on väga raske neil ka saada töökohti. Äh, puudega inimesed, äh, kes on tulnud äh, Lähis-Idast ja Aafrika riikidest, neil on tavaliselt väga ainult baasharidus, seetõttu nendega suhtlemine ka ei ole väga lihtne. kurtide pagulaste jaoks on väga oluline, et niipea kui võimalik, saaksid nad ligipääsu konkreetsele nende jaoks ette nähtud õppekavale. ma tean, et see on võimalik teatud riikides, ka minu koduriigis Belgias. nii et äh, kurdid, pagulased tuleb kokku viia kohalike kuulmisvaegusega inimestega niimoodi, et nad saaksid õppida kohalikku äh, viipekeelt äh, ning täpselt samadel alustel, nagu siis kohalikud inimesed seda teevad. ja eraldi on vaja pingutada selleks, puudega inimesed integreerida ühiskonda. puudega inimeste assotsiatsioonid ja liidud, kas teil on mingisugused kogemused selles osas, kas te saate kuidagi nõu anda, mida on võimalik teha Euroopas, et kõike seda julgustada? ja lõpetuseks teeksin ettepaneku, et me peame mõtlema tugevamalt selle peale, kuidas neid inimesi integreerida praegusel hetkel Euroopasse nende peale väga ei mõelda, aga me peame integreerima need inimesed niipea kui äh, võimalik ja ootan teie vastuseid nendele küsimustele. Thank you, madam Stevens, uh, Sven Schulze. järgnevalt Sven, äh, Sven Schulze, palun, teil on sõna. suur tänu, esinaine, teile suur aitäh äh, meie asjatundjatele täna siin. Äh, tegemist oli väga huvitava kuulamisega, tahaksin äh, oma küsimuse esitada sellepärast, et jah, selge, Saksamaal ei ole pagulasi vaja sellepärast, et meil oleks demograafiline probleem, vaid et Saksamaal alustati äh, struktuurseid äh, reforme kaks tuhat kümme agenda ja meie kantsler äh, Schröder alustas sellega, see teeks teistele riikidele ka head, kui te mõtleksite selliste reformide peale. Äh, kaks küsimust, esiteks miinimumpalk ning selle mõju tööturule. siin konkreetselt pöördun kolleegi poole Saksamaalt, mina ise ei ole ka äh, selle poolt, et äh, miinimumpalk äh, ei kehti pagulastele, aga oma kodupiirkonnas, kus muideks on kümme protsenti töötust, tõesti, Saksamaal on ka selliseid kohti nimelt, väikesed ettevõtted on minu poole pöördunud ja öelnud, et nad tahaksid ka pagulasi kaasata Äh, pagulasi oma äh, ettevõtetesse palgata, aga see ei ole võimalik, äh, võimalik ei ole maksta neile miinimumpalka, mis seadusega ette on nähtud, sellepärast et neil puudub vastav kvalifikatsioon, et tööd teha. niisiis on oluline küsida, kas siin palga miinimumpiir kattub aruteludega deklareerimata tööst ja kas ei oleks mõistlik siin arutada seda, et need inimesed, kellel on äärmiselt madal kvalifikatsioon eh, ja keda ei saa integreerida eh, tööturule eh, miinimumpalga tõttu. väga raske on tõesti neid siis tööle võtta. aga aeg-ajalt peaks ehk mõtlema isegi selle peale, et see miinimumpalk tuleks kõrvaldada, Saksamaal on see võimalik näiteks pikaajaliste töötute puhul, aga selleks muidugi kulub väga palju energiat ja bürokraatiat siis äh, veel küsimus, mida käsitles kolleeg Saksamaalt. Äh, pagulaste puhul äh, tuleb sageli selgitada, kas näiteks ei ole sakslastest töötuid, kes neid töökohti saaksid samamoodi täita. kuidas teie puhul tundub, kas see on tõesti probleem, et siis reegleid järgida Äh, pagulaste integreerimisel ja tõesti see menetlus, mis puudutab seda kontrolli, kas oleks ehk sakslased, kes saaksid neid töid sama hästi teha äh, ja neid pagulaste asemel siis palgata. Äh, ja veel üks teema, mis on akuutne Saksamaal praegusel hetkel, see on nimelt seotud äh, nende rahadega, mis Euroopast tulevad, näiteks Euroopa Sotsiaalfondi vahendid, mõned kuud tagasi toimus kuulamine ja mina küsisin äh, volinik Tysonilt, kuidas tema arvab, kas Euroopa vahendeid on võimalik kasutada selleks, et pagulasi tööturule integreerida ja tema vastus äh, komisjoni koosolekul oli, äh, et iga rahakassa, äh, mis olemas on, erinev fond, tuleb kasutada ära eesmärgipäraselt küsimus on, kuidas teie Euroopa, Euroopa tõukefondide rahasid kasutate ja kas eh, siin on teil ehk parendamissoove, et mida Brüsselis võiks teisiti teha, aitäh! Thank you, madam. suur tänu, eh, proua Jaslevika, teil on sõna. suur aitäh teile, esinaine. Eh, kõigepealt tahaksin ma vabandada meie Äh, külaliste eest, et jäin hiljaks, aga hääletasime ühe teise komisjoni äh, koosolekul, nii et pidin olema seal. vabandan sellepärast, et ma tean, et äh, see pagulaste teema on ülioluline nii Euroopa ühiskondade jaoks kui ka pagulaste endi jaoks. ja ma arvan, et mitte kumbki osapool ei ole praegu valmis nägema, mis meie kontinendil tegelikult toimub. Elizabeth rõhutas midagi väga olulist, nimelt kuidas inimesed on valmis, milline on nende ettevalmistus, kes eh, täna pagulasi koolitavad. mina olin üllatunud, kui suvel eh, need pagulased, kes jõudsid Ungarisse ning eh, kes, kellele pakuti ulualust ühes kohas, nad olid pettunud, mikspärast nad ei või vabalt Euroopas ringi liikuda, nad on ju nüüd Euroopasse jõudnud, nii et nad peavad vabalt saama ükskõik millisesse riiki minna see jättis mulle mulje, et mitte keegi ei olnud neid äh, töötajaid ette valmistanud, äh, kes äh, pagulastega tegelevad, et nad selgitaksid pagulastele, et nad alles nüüd taotlevad pagulasstaatust et äh, praegusel hetkel on nad jõudnud äh, Euroopa territooriumile, aga nad on siin illegaalselt. tahtsin küsida, kas teie teete midagi selleks, et pagulastele anda teada juba päris algusest, äh, esimestest hetkedest, kui nad on Euroopasse jõudnud või kusagile mujale jõudnud, et millised on nende õigused, millised on nende kohustused, kuidas nad saavad ennast ette valmistada selleks, mis järgneb sest selline informatsiooni puudus teeb nad õnnetuks nad ei suuda aru saada, millises olukorras nad tegelikult on ja nad nõuavad asju, millele nad tegelikult õigus ei ole. ja siis muutuvad agressiivseks mõlemad osapooled. ning meie peame aru saama üksteisest eelkõige. seega ka minu järgmine küsimus. kuidas me valmistame ette Euroopa ühiskondi aru saama tänasest olukorrast ning leppima selle olukorraga. mina olen pärit Poolast, riigist, kus ei ole eh, selliseid kogemusi, nii nagu Prantsusmaal või Itaalias pagulastega, eriti just Aafrikast pärit pagulastega. ja need olukorrad, mida me nägime siis Pariisis või Kölnis, eh, need hirmutavad Poola ühiskonda. poolakad on tõesti hirmul. ja kohalikud omavalitsused ja koolid, nagu me teame, ei ole ette valmistunud sest et me võisime rääkida, võiksime rääkida kohalike elanikega, neid ette valmistama, püüda neid veenda, et eh, tasub koos elada, tasub koostööd teha. niisiis, küsimus. kas te olete ka neid asju tähele pannud eh, ja pööranud tähelepanu, et eh, riikides nagu minu koduriik, kus meil ei ole mingit integratsioonikogemust, integratsioon on asi, mille kallal peaksid töötama mõlemad osapooled ja meie peame selle nimel vaeva nägema, suur tänu! Thank you, Mr Hokk. suur tänu, härra Hokk, palun. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja również pochodzę z Polski. Suur tänu teile, proua esinaine. Mina olen ka Poolast. Aga minu vaated on veidi erinevad. Või selline mulje on mulle jäänud. Loomulikult, debatt on väga huvitav ja väga vajalik, aga aga see kuulamine ei ole tegelikult mind rahustanud praegusel hetkel, hoopis vastupidi. mulle tundub, et siin ainult äh, väljendatakse soovunelmaid, me räägime äh, mittediskrimineerimisest, äh, võrdsusest ja integreerimisest, see kõik tundub üllas ja kena, aga reaalsus on tihti hoopis teistsugune, tihti väga julm ja väga dramaatiline nii immigrantidele ja pagulastele Äh, kui ka siis äh, kohalikele elanikele. igal riigil on oma ajalugu, äh, oma rahvuslik identiteet, oma taust. integratsioon ilma assimileerimiseta on utoopia ja kordan, ütleb kõneleja, see on utoopia kõigepealt on oluline inimeste jaoks Äh, pere turvalisus ja armastus, äh, siis kodu äh, armastus ja turvalisus ning siis teiste kogukondade oma. kuidas on võimalik pagulase, immigrandi või asüülitaotleja eri, eristada. milliseid kriteeriumeid on nende staatumi, staatuse tuvastamiseks kasutatud? kas me otsime põhjuseid, mikspärast need inimesed äh, on teele asunud oma koduriikidest. teiseks, kas me suudame äh, aru saada, kui paljud miljonid inimesed äh, on liikuma hakanud, kas me üldse kujutame ette, millistest migratsioonivoogudest me üldse räägime? kolmas küsimus, kuidas me kujutame ette integreerimist Äh, tööturgudele, kui me ei kujuta isegi ette äh, nende integreerimist äh, oma kodu tööturgudele. loomulikult olukord on tõsine ja vaja on võtta vastavaid meetmeid, aga me peame aitama inimesi oma koduriikides juba. me peame rääkima põhjustest ja mitte järelmitest. Äh, selge on selle, et kunagi ei saa olla täielikku integreeritust ja äh, täielikku äh, assimileeritust. suur tänu, proua Maagia, palun. Io <clears throat> sinceramente mi diventa difficile intervenire. mul on tõesti väga raske siin sõna võtta pärast seda, mida ma praegu just kuulsin sest äh, tõsi on, et mis mõte on olla parlamendi liige äh, sellises foorumis, mis kaasab kakskümmend kaheksa erinevat liikmesriiki, rääkides siin Euroopa üksusest ja siis äh, lükatakse tasakaal paigast ära ja me satume paanikasse ning hakkame rääkima siin ortokaritaatilisest ja teistest äh, olulistest äh, armastuse määratlustest piibli järgi. mitte mingisugune integratsioon ei tohi jätta kedagi kõrvale ja see on põhimõte. kui me seda põhimõtet ei jaga, siis mis mõtet on meil siin istuda ja vestelda? mikspärast integratsioonimudel ei tööta, sellepärast et me oleme täiesti suletud, me ei ole, eh, suuda oma nina otsast kaugemale vaadata. kakskümmend kaheksa liikmesriiki on siin ja kui Valetas eh, võeti eh, vastu, pakuti välja Valeta holistlik lähenemine migratsioonile, siis olime meie kõik õnnelikud, plaksutasime käsi, ütlesime jah, suurepärane, integreerugem, elagem koos ühtses Euroopas ja isegi vähem kui nädal kulus selleks, et igaüks hakkas omaenda müüre ehitama ning lõpetas ära selle solidaarsuse äh, rakendamise igasugusel kujul. niisiis, äh, sõnades me teeme äh, suuri asju, aga tegudes oleme me täiesti teovõimetud ja teovõimetumad kui viimastel aastakümnetel Euroopas nähtud. mikspärast? seitsmekümne miljoni inimese juhtimine seitsme miljardi elanikuga maailmas ei ole mingisugune suur probleem. aga kui ainult mõned riigid peavad tegelema selle suure probleemiga, kes on väga halvas olukorras niikuinii, on selge, et mingisugust integratsiooni ei tule ja selge on ka see, et me Äh, pakume täiesti inimväärituid elamistingimusi inimestele, kes on samasuguses olukorras kui meie. kui me räägime vastuvõtu- ja kriisikeskustest, kuidas äh, inimesed seal elavad, mõelge selle peale. meie siin elame väga mugavates tingimustes, mõelge selle peale, kustkohast need pagulased tulevad. meie hakkame inimesi eristama äh, sellel alusel, kust nad äh, pagevad äh, sõja eest, terroristide eest ja me paneme sõjapagulased ja terroristid ühte patta, siis me segame asjad ära, mis kokku ei kuulu. me peame vaatama ikkagi kaugemale oma mugavast eeskojast ise. mina tulen Itaaliast, riigist, kes on tajunud seda probleemi hoopis teisiti, kui näiteks siin belglased seda on tunda saanud itaallased on äh, integreerinud neid inimesi oma ühiskonda nüüd aastaid ja me oleme tegelikult äh, itaallased tulid Belgiasse tööle, läksid tööle kaevandustesse, on toonud lisandväärtuse endaga kaasa ja on väga edukalt integreerunud. Äh, samas Poola elanikkond, osa sellest on Ameerika Ühendriikides väga hästi integreerunud, seda ei saa eitada ja Te võite öelda, et me ei tea, mis asi on immigratsioon või integratsioon. mina olen ise seda näinud. meie esiisad olid ju kohal. me olime eh, heaks allikaks nende riikide jaoks, eh, integreerusime hästi, vahel rohkem, vahel vähem see, mida meie kogesime, peaks olema äh, meetmeks ja mõõdupuuks ka meie jaoks, kuidas me ise selle probleemiga tegeleme. kui me teeme oma, ka omad uksed kinni, ütleme, et me kardame, siis ei ole mõistlik üldse siin istuda ja juttu rääkida, aitäh! Kienge. ja nüüd saab sõna kolleeg Kienge, palun. Eh, grazie, eh, grazie veramente per questo momento molto importante. suur tänu ja suur tänu ka selle suurepärase võimaluse eest, kus me saame seda teemat üksikasjalikumalt käsitlema ja, käsitleda ja vaadata ühiselt, kuidas me saame pagulaste integreerimisele kaasa aidata. ma vabandan, et jäin hiljaks, sest mul olid teises komisjonis ka kohustused, aga ma kindlasti kuulan hommikust salvestust, sest ma saan aru, et kõlasid äh, väga olulised sõnumid. mina olen Vahemere algatusraporti raportööriks, kus oleme võtnud äh, rändevoogude osas sellise holistilise lähenemise ja tahaksin ka siin teemal sõna võtta. integratsioon on teema, millega me algatusraportis ka tegelesime oluline on avada seaduslikud kanalid sisserändeks. Euroopa kasvab ainult siis, kui meie teadmised kasvavad. meil on inimestest puudus ja Euroopa peab oma liikmesriigi siseriiklikud poliitikad üle vaatama, tuleb keskenduda üldistele reeglitele inimeste vattu, vastuvõtmisel ja tööpakkumisel, kui tegemist on kolmandate riikide kodanikega. me ei toeta sisserändajate ärakasutamist äh, mitte mingilgi viisil. siin on seos ka inimkaubandusega. me tahame, et direktiiv kaks tuhat üheksa viiskümmend kaks võetakse täies määras üle. inimkaubanduse ohvreid tuleb toetada varasemast paremini. meil on vaja ka liikmesriikidega justiitskoostööd, ootame praegu komisjoni ettepanekut. mina olen osa libekomisjonist ning äh, vaatame, millised on uudised sinise kaardi vallas, ma loodan, et äh, uued ettepanekud on ambitsioonikad, ka seal käsitletakse tööturgu, siin on seda teemat arutatud, selleks, et äh, sisserändajad saaksid Euroopasse seaduslikult tulla on meil vaja ka ambitsioonikaid õiguslikke meetmeid, meil on vaja paremat integratsiooni ning põgenike vaba liikumist tuleb toetada. ma arvan, et integratsioon on ühtse rändepoliitika eduks. väljakutse on praegu välja töötada selline lähenemine, mis aitab rändevooge integreerida meie sotsiaalsetesse ja poliitilistesse struktuuridesse vastuvõtvates riikides, kus kõigi õigused oleks tagatud, aga samamoodi oleksid sisserändajatel samad kohustused kui kohalikel. oluline on siin töövõimalus ja seetõttu peavad liikmesriigid õiglaselt kohaldama direktiivi artiklit viisteist ja tagama ligipääsu tööturule inimestele, kes on saanud rahvusvahelise kaitse. see kaitse tagatakse üheksa kuu jooksul pärast oma taotluse esitamist. olukord hetkel väärib kriitikat. ning peame vaatama, millised on peresidemed midagi ei tehta praegu. küsimus on ka riigis, kuhu jõutakse esimesena, mis seal toimub ja seetõttu oleme üles kutsunud liikmesriike aitama peresid äh, ühendada sellele kõigele tuleb keskenduda ning põhjalikumalt tuleb analüüsida ka piiririikide olukorda, kus meil on ka piiriülesed töötajad. küsimuse all on ka Schengeni vaba liikumine, see ei mõjuta ainult sisserändajaid, see mõjutab ka meie oma kodanikke, meie oma töötajaid. see mõjutab kaupade vaba liikumist. see mõjutab ka ressursse. me peame seda kõike väga põhjalikult kaaluma ja sellest teavitama nii institutsioone kui ka oma kodanikke, aitäh! suur tänu ja suur tänu nende küsimuste ja märkuste eest, nüüd annan sõna meie kutsutud külalistele ja teil on tõesti väga vähe aega. kui on mingi teema, mida te tahate korrata või kui teil on midagi uut lisada, siis te saate sõna kolmeks minutiks, kõigepealt saab sõna proua Akari, kes on Rootsi-Süüria rahvus, riikliku assotsiatsiooni esindaja, Maria Stadi esindaja. suur tänu nagu ma ütlesin, on siin palju küsimusi ja vastuseid. tuleb esitada õigeid küsimusi selleks, et aru saada, kuidas toime tulla eurooplastega, kellel ei ole tööd ja meie räägime samal ajal põgenike integreerimisest tööturule, võib-olla jätkub, jätkub, jääb mulje, et justkui pagulased oleks eelistatud kui sisserändajale või pagulasele anda need tööriistad, et nad oleksid konkurentsivõimelised eh, võrreldes teistega tööturul. ja siis tegeleksime kogu selle tööpuuduse probleemiga. oluline on, et need pagulased üldse saaksid siseneda tööturule, sest nad saavad, tahavad teenida raha mitte ainult selleks, et maksta inimestele, kes aitasid neil Euroopasse jõuda, vaid ka selleks, et nad tahavad olla võrdsed, nad tahavad olla maksumaksjad, nad tahavad sedasama sotsiaalset staatust, kus ka nemad saavad ühiskonnale tagasi anda, mitte nad ei, ei saa ainult midagi ühiskonnast. kui me küsime varjupaiga taotlejalt või pagulaselt pagulaslaagris, mida ta vajab, ta ütleb, et mul on vaja kolme asja, keelt, infot riigi kohta ja sellest, mis saab tulevikuks ning kolmandaks, andke mulle ükskõik milline ligipääs tööturule, isegi kui see on vabatahtlik töö. ja Rootsis varjupaiga taotleja saab loa töötada, võimalus töötada on, aga tööd neile ei pakuta me ei ütle, et tööandjad on tööotsijate vastu, aga vahel on tööandjal süsteemi tõttu keeruline tööd anda, sest palgad on nii kõrged. ja seetõttu me ütlesime, et tuleks välja töötada kava, näiteks pakkuda mingeid koolitunde, mis toimuksid töökohal rahasummad on samad, aga nad saavad lihtsalt sellist praktilist juhendamist. Öeldakse, et inimesed peaksid minema oma riiki tagasi ja olema seal rahul. loodetavasti Euroopa täidab oma kohustuse ja loodame, et poliitiliselt leitakse lahendus Süüria kriisile ja seda tähendab ka, et paljud inimesed ei tule enam siia, kui probleem on lahendatud. inimesed, kes tahavad pagulased tagasi saata, ma ütleksin, et otsustage ära, mida te tahate, kas te tahate kaasata sissetulijaid või tahate neid tagasi saata ja siis öelge, mida te tahate. küsimus on poliitilises tahtes loomulikult paljud inimesed lähevad tagasi, aga te ei saa kedagi survestada, kui nad otsustavad äh, siia elama jääda ja olla osa ühiskonnast, siis las see olla nii. inimesed, kes ei saa siin integreeruda, nemad lähevad tagasi, aga see peab olema valikuline. kodanikuühiskond teeb ära väga palju, nad toetavad meid ja see kohalike reaktsioon kui nad meid aitavad, panevad ka teisi mõtlema, et see on hea mõte, kuulame neid inimesi. näiteks keelekursuste puhul mina olen ka üheks projektijuhiks, kus meil on neli õpetajat, kes on elukutselt õpetajad, nad õpetavad kaheksa tundi nädalas, meil on sada õpilast, kursustel ja nelja kuu jooksul inimesed oskavad juba ennast väljendada ja peagi suudavad nad keeletestiga toime tulla. ning pärast seda muutub tööturu olukord neile rohkem kättesaadavaks. inimesed proovivad erinevaid asju ja nad vajavad rohkem abi ning toetust, kui valitsus võtab vastu sellise sotsiaalse kohustuse, siis saame väga häid tulemusi, aitäh! Thank you eh, and now aitäh! nüüd härra Miller, kes on rakkerühma liige Saksamaalt, mis tegeleb põgenike ja rändega, palun! suur tänu, eh, terve rida küsimusi ma teen äh, kõik, mis äh, minust sõltub, aga olen siin äh, samas Brüsselis, nii et minule saab lihtsalt ligi, tulge palun ja rääkige. väga oluline sõnum meie jaoks on võrdne kohtlemine. tegelikult see ei ole õiguslikult ette nähtud aspekt, aga see on integratsioonipoliitika aspektist oluline. kui me vaatame kas siis äh, toetatud töökohti või kui me räägime puudega inimeste kaasamist, kas me räägime miinimumpalgast äh, või äh, millest iganes. meie eesmärk on öelda, et me ei tee mingisuguseid erisusi et kui keegi täidab eeldusi, et saada äh, toetatud äh, töökoht, siis on ükskõik, kas äh, tegemist on Saksa pikaajalise töötuga, Hispaania omaga või pagulasega. kui põhimõtteliselt on see eeldus täidetud, siis seda me ka toetame ja sama lugu on ka miinimumpalgaga, aga nagu öeldud, need on kõik asjad, seadusandja annab meile raamid, meie äh, selle raamistiku raames siis opereerime ja täidame neid kohustusi. meil on eraldi ka meeskonnad, äh, kes äh, puudega inimestega traumatiseeritutega või siis ka vaimse puudega inimestega tegelevad Eh, vaate ka tööturule. Eh, niikuinii on sellised inimesed juba olemas, eh, mitte ainult pagulastega seotud, aga siin on siis ka eraldi veel meeskonnad, siis residentsuskohustus siin on poolt ja vastu, üks on see getostumine, ma ei mõtle siin üldist linnaruumi, nagu siin Prantsuse getodest räägiti, aga mm, siin nimet-, näited äh, oma äh, kogu, koduringist, äh, millised oskused, millised kogemused, aga ka võrgustike küsimus, milliseid oskusi ja töökohti on võimalik saada läbi isiklike võrgustike. siis on muidugi kahepoolsed kontaktid meil tööturuteenustega teistes riikides, aga Euroopa avalike tööturuteenuste võrgustik, eh, mis on ka eh, institutsionaliseeritud eh, teie endi otsusega, suur tänu, on siis formaliseeritud arvamuste vahetus meie organisatsioonis, regulaarsed kohtumised toimuvad. siis oskuste ja pädevuste osas visuaalselt, läbi piltide teeme seda, praktiliselt töökohtadel, kui võimalik, ning ka veebis ja ülejäänu aja jaoks on juba aeg liiga napp. mis avöö äh...? Eh, aitäh ja nüüd eh, Punase Risti Euroopa kontori esindaja härra Devo, palun. aitäh, ma vastan kahele eh, küsimusele, mis tundusid selle raporti juures olulised. proua Steinröcki küsimus, mis puudutab heade tavade vahetamist ja teine küsimus, mis puudutas teenuse osutamise standardeid. jah, esiteks meil on tõesti olemas heade tavade vahetus teenistuste vahel, õnneks võttes arvesse mm, kogu selle küsimuse äh, ulatust ja logistilisi vajadusi, kuid siin on kaks täpsustust, mida sooviksin veel lisada, ühelt poolt ma ütlesin, et äh, äh, punane rist pakub äh, Ehm, viiekümnele protsendile ehm, pagulastele ehm, teenuseid eh, oma riiklike esinduste kaudu, teisele eh, osutavad teenuseid muid organisatsioonid ja meil tegelikult ei ole sellist eh, loetelu võimalikest teenustest. nii et seda tuleks ka silmas pidada võib-olla pikema, pikema perspektiivi juures. mõnes riigis oleme tegutsenud juba sada viiskümmend aastat ja mm, mõnedes äh, riikides, nagu näiteks äh, Austra-, Austrias, mis on transiitriik, äh, kus on siiski põhitervised olemas nagu baas meditsiiniabi ja nii edasi, kuid üldiselt sellist üldist standardit ei ole ei Punasel Ristil ega ka liikmesriikidel, nii et oma kolleegiga töötame me mõlemad Brüsselis ja oleme loomulikult valmis teile andma igakülgset lisateavet, tänan. Thank you uh,, eh, mis aitäh, nüüd härra Sumahuro, Unikane Sindikaale Itaalia ametiühingu esindaja, palun aitäh, nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin, kui ma tutvustasin äh, kolme mõõdet meie lähendam-, lähenemisviisis, siis äh, jah, teie küsimused äh, olid igati huvitavad, kuid kui meil ei ole sellist ühtset baasi, siis on keeruline lahendusi pakkuda kuni praeguse hetkeni on meil äh, strukturaalne lahendus. ja põhiküsimus on siiski äh, selle ühiskonna toimimine, kus me elame, ma ei räägi siin Eurotsoonist. ja need äh, ja need on siin omavahel tihedas seoses. üks on siis asja arusaamise küsimus, teine on see, kuidas asju tajutakse. tihtipeale jäetakse mulje, et äh, Euroopat vallutavad sisserändajad, nagu ma ütlesin, kogu, kogu maailmas on kuuskümmend miljonit pagulast erinevatel põhjustel, majanduslikel põhjustel, konfliktide tõttu ja nii edasi, kuid üheksa kümnest maailma pagulasest ei ela Euroopas ja kolmas äh, asi puudutab äh, tööturgu. mida ütlevad äh, praegu Euroopa õigusaktid, ma tsiteerisin ka direktiivi aastast kaks tuhat kolmteist artiklis viisteist nõutakse liikmesriikidelt, et pagulased saaksid ligipääsu mm, tööturule, kuid see on tegelikult fakultatiivne ja puudub äh, selline miinimum harmoneerimise äh, tase ja kui meil on kakskümmend kaheksa äh, erinevat riiki oma majanduslike ja kultuuriliste eripäradega, siis tõesti inimesed on nagu džunglisse lahti lastud ja kui siin on veel äh, miinimumpalga küsimused, siis äh, tekivadki konfliktid pikaajaliste töötute, pagulaste ja teiste vahel ja meie Itaalias äh, lõime vastava võrgustiku ja need pildid, äh, mida te enne nägite, on, näitavad tõepoolest seda, kuidas pagulased elavad ja töötavad, aga see puudutab ka kohalikke, siin ei ole mingit äh, Äh, eristamist. ja viimaks äh, sisserändajate ja äh, pagulaste eristamine ei ole ka päris enam asjakohal, kui me räägime selle nähtuse struktuursetest põhjustest. suur tänu ja nüüd saab sõna Flaami integratsiooni asutuse esindaja. aitäh, kõigepealt öeldi, et me peame et me oleme siin üritanud väga lihtsustatult väljakutsetest rääkida. see ei ole tõsi, loomulikult see väljakutse ei ole lihtne, siiani me teame et, et seitsekümmend protsenti pagulastest, kes on kohale jõudnud, ei oska ladina tähti lugeda ega kirjutada, aga me teame nüüd ka, kuidas oma programme vastavalt kohandada, sest enamik pagulasi ju jäävad siia pikemalt ja me peame ühiselt oma tulevikku üles ehitama. pagulaste jaoks on tööhõive väga hea võimalus, kuidas ühiskonnale tagasi anda ja ma tõesti arvan, et see on integratsiooni puhul esimeseks sammuks. küsiti ka nende subsideeritud töökohtade kohta. meie räägime mitte ainult äh, spetsiifilisest meetmest, aga ka sellest, et reeglid kõigi jaoks on ühesugused. meil on vaja personaliseeritud lähenemist ja see puudutab ka puudega pagulasi. meie teeme koostööd vabaühendustega selleks, et võimaldada puudega inimestel ka programmidest osa saada, aga loomulikult saame seda teha veelgi paremini. lõpetuseks kordan üle, et tuleb koolitada ka neid inimesi, kes pagulastega töötavad ja seetõttu meie asutuses kaasame me teiste organisatsioonide professionaale pagulastega tööks ja seetõttu on meil vaja sellist koordineeritud faktidel põhinevat lähenemist, aitäh! suur tänu, nüüd härra Olevinski, kes on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni migratsioonipoliitika spetsialist. aitäh, mul on mõned äh, punktid, mis haakuvad nende teemadega, mis siin täna tõstatusid. kõigepealt äh, ütlesin juba oma ettekandes, et meetmed on suunatud kogu rahvastikule, eriti valdkondades, kus on väga suur põgenike koondumine ning see puudutab ka erinevaid Euroopa toetusi, mis siin abiks on. jah, esialgu võivad kulutused olla kõrged, kuid kui tööturule integreerimine toimub kiiresti, siis pikemas või keskpikas perspektiivis need kulud tasakaalustuvad. see kõik on loomulikult kulukas kui me vaatame neid eh, esimese liini riike, Süüriasse lubati anda abi kümme miljardit viimasel konverentsil ja tööturule integratsioon ei ole võimalik ilma lisatoetuseta, see on selge. mis puudutab võrdset kohtlemist, siis rahvusvaheline tööorganisatsioon loomulikult kirjutab sellele kahe käega alla, me näeme ka mujal maailmas, et et äh, migra-, migrantidest töötajate palgad on madalamad võrreldes äh, keskmise palgaga ja see tekitab probleeme võrdse kohtlemise osas, aga nagu ma juba ütlesin, see tegelikult alavääristab kõikide inimeste palku ja töötingimusi oluline on, kui meil on erinevad näiteks koolitusskeemid või praktikantide palkamine, siis praktikant ei tohi muutuda tegelikuks töötajaks, kes saab lihtsalt väiksemat palka, kuigi tööülesanded on sama. nüüd teavitamise puhul seadusliku sisserändamise, sisserändajate ja põgenike puhul on need liikumised erinevad. üks viis seda lahendada oleks pakkuda ümberasustamist Euroopa Liitu, kus need inimesed on juba eelnevalt informeeritud ja me teame, et liikmesriikides seda ka arutatakse. nüüd äh, proua Kenge viitas ka nendele seaduslikele võimalustele kuidas äh, migreerida, migreeruda ja oluline on seda teha ILO arvates kõikidel tasanditel. ja Euroopa Liidus praegu selliseid üldiseid sätteid ei ole, aitäh. suur tänu. nüüd saab sõna raportöör härra Benify, palun. Sarò mm, rapido perché avrò poi opportunità di presentare jah, ma teen lühidalt, kuna pärast äh, tutvustan veel äh, erikomisjonis äh, raportit, kuid kokkuvõtteks siiski ka minu poolt paar sõna. tänan kõiki osalejad, osalejaid ja meil peab olema siin ka täpne eesmärk ja kogu seda küsimust tuleks käsitleda kui väljakutset ja võimalust ja see rajaneb äh, selle nähtuse konkreetsel definitsioonil. Äh, tõepoolest äh, tasub arutleda, jagada parimaid tavasid, pidada mõttevahetust ka avaliku arvamusega ja nii edasi aga samas tuleb rõhutada ka horisontaalset lähenemist, millele mitmed viitasid. see puudutab tõesti väga paljusid äh, meie äh, riikide äh, identiteediga seotud aspekte. tõepoolest, lähenemine võiks olla holistiline, nagu, millele viitas ka kolleeg Jenge. tuleb reformida olemasolevat seadusandlust, Dublini äh, Äh, reeglistikku ja just nimelt äh, siin on kaks aspekti, nii õigused kui ka kohustused ja tänu äh, nende küsimuste lahendamisel on meil võimalik siis pakkuda ligipääs tööturule. praegusel hetkel on veel riike, kes ei pea kinni vastuvõtutingimuste direktiivis sätestatud punktidest ja olukord riigiti on tõesti küllaltki erinev, samas kui selles valdkonnas peaks meil siiski olema ühtne lähenemine, kuna Euroopat see ju kõik puudutab ühel viisil. mis puudutab nüüd ressursse, mis on ka teistele raskes olukorras olevatele rühmadele jagatud ja tõepoolest siin ei tohiks äh, tekitada ebatervet konkurentsi Euroopa kodanike ja äh, pagulaste vahel, kuna see kahjustaks märkimisväärselt sotsiaalset sidusust, nii et äh, ka selle teemaline kom-, kommunikatsioon on äärmiselt oluline. ja paljud kolleegid Äh, rääkisid siin äh, tööturuga seotud probleemidest, aga tõesti riigiti on olukorrad väga erinevad ja siin tuleks ka arvesse äh, võtta, missugune on siis aktiivne elanikkond, missugused on inimeste kvalifikatsioonid ja nii edasi. nüüd Euroopa sinine kaart või, või tööloa küsimus, see on tõepoolest äh, hea algatus, aga meie Euroopa Parlamendina peame ka oma panuse andma. ja viimaks me peame mm, tõesti aktiivselt ähm, tegutsema, et äh, asüülitaotlustele kiiremini vastata ja paljud äh, rääkisid siin sellest, et et äh, on hulk inimesi, kes võiksid kohe saada rahvusvahelist kaitset ja saaksid kohe hakata integratsiooniprogrammides osalema, see nii-öelda varane äh, algus äh, on hästi oluline õnnestunud integratsiooni jaoks. E, lisaks sellele on perede ühi-, ühendamine väga tähtis Äh, siin tuleb äh, pidada silmas õigust äh, perekonnaelule ja see tuleb ka läbi viia jätkusuutlikult. nüüd ressursid. meil on integratsioonifond, pagulaste migratsioonifond, ka abifond enim puuduskalatavate isikute jaoks Äh, neid on piisavalt, kuid me peame ka äh, saavutama paremat sünergiat koordinatsioonitegevusest ja me peame ka äh, siseriiklikult neid asju jälgima, et oleks siiski võimalik kiiremini edasi liikuda. me peame mm, leidma uuenduslikke lahendusi Euroopa tasandil ja ma lõpetaksin öeldes, et meil on tõesti, äh, dialoog nüüd jätkub, märtsikuuni me veel äh, viime sisse äh, parandusi, suur tänu kõigile osalejatele ja jõudu teile teie töös! And... aitäh, täname kõiki kõnelejaid ja täname teid tehtud töö eest, see on lihtsalt üks järjekordne Äh, alguspunkt selles väga olulises töös ja ka meie komisjoni ähm, töökavas ähm, töökohtade küsimus, äh, kuidas äh, inimesed saaksid lõimuda ja oma kohta leida siis sellega me kindlasti jätkame, ma arvan, ka teised komisjonid tegelevad eh, nende küsimustega eh, põhjalikumalt. ma arvan, et siin on ka üleüldine mm, konsensus või lai, lai konsensus, ehkki ka siin on võimalik eh, kuulda ka teistsuguseid seisukohti ja ma arvan, et see kõik aitab kaasa sellele, et uus Euroopa paremini toimima hakkaks kaasates eh, inimesi ka teistest eh, maailma piirkondadest. suur tänu selle mõttevahetuse eest, meie läheme selle aruteluga edasi ja kindlasti eh, huvitab meid teiega pikemaajalise kontakti säilitamine, tänan!